C'est bien celui-là Chers collègues, mesdames, messieurs. kallid kolleegid, daamid ja härrad, tere päevast! ootame veel paar hetke, niikaua kuni esimees Simson jõuab kohale, sellepärast et te teate, et tänasel koosolekul me räägime Somaalia küsimustest ja erinevatest aspektidest, ka piraatlusvastasest operatsioonist ja siin osalevad täna ka kalanduskomisjoni ning transpordikomisjoni kolleegid. nii et minu kõrval on siis kalanduskomisjoni asepresident ja härra Simson, transpordikomisjoni esimees, kes siis tuleb peatselt siia ka ja ma tahaksin meelde tuletada, et äh, täna võttes äh, arvesse meie alakomisjoni äh, keelerežiimi, siis kõik keeled ei leia tõlkimist ning ainult täisliikmete keeled on tõlgitud. me ka edastame internetis tänase kohtumise ja kogu tänane päevakord puudutab Somaaliat. räägime piraatlusvastasest eh, kampaaniast ja Atalanta operatsioonist, eh, mida juhib eh, kontradmiral Peeter de Hudson, kes ka sõna võtab mõne hetke pärast ning siin on ka Karl Hartsel, kes on Rootsi eesistuja esindaja Koopsis ning samuti kindral pea Michel Joana ning härra Roger Moore, kes on komisjoni esindaja ning täna me siis esimeses osas käsitleme laiemalt Somaalia küsimusi. Te teate, et käimas on ka arutelud selle üle, mida teha edasi Somaalia äh, jõudude koolitamisega ning kuidas äh, kõige paremini toetada siis äh, Somaalia praegust äh, üleminekuvalitsust. kui päevakorra kohta märkusi ei ole, siis on päevakord vastu võetud. ja mis puudutab kolmekümnenda septembri ja esimese oktoobri protokolle, kui kellelgi märkusi ei ole koosoleku lõpuks, siis on need ka heaks kiidetud. ja enne kui annan sõna kontradmiral Hudsonile, siis tahaksin meelde tuletada, et homme koos äh, Välisasjade komisjoniga kell kaheksateist kolmkümmend äh, külastab meid Rootsi kaitseminister, kes äh, siis osaleb homme, homsel kohtumisel ning kolmekümnendal novembril me korraldame samuti kuulamise tuumarelvade leviku tõkestamise kohta ja te kõik olete kutsutud seal osalema ning nüüd annaksingi sõna äh, kontrollmüral Hudsonile, kes äh, juhib Atalanta operatsiooni, tegemist on äh, tõepoolest suure, väga eduka operatsiooniga olnud, tegemist on meie esmase Adeni lahes läbi viidud operatsiooniga Somaalia rannikuvetes ning äh, härra Hats- äh,, kontradmiral Hudson juba äh, peaaegu aasta jooksul on juhtinud äh, vägagi silmapaistvalt seda operatsiooni. ning äh, samuti õnnestus meil kohtuda Prantsuse ja Saksa äh, sõjaväe esindajatega äh, koha peal ning me nägime, et kõik olid vägagi äh, rahul sellega, kuidas operatsioon on läbi viidud ning tundsid suurt uhkust selle üle, et Euroopa lipu all seda operatsiooni juhitakse. palun, sõna on teile. Uh, well, Mr Chairman, uh, honourable members of parliament. suur tänu, härra esimees tere pärastlõunat, auväärsed saadikud, mul on suur au teie ees siin täna kõneleda ja tutvustada teile viimaseid arenguid operatsioon Atalanta frondil. see on piraatlusvastane operatsioon Aadani lahes ja äh, India ookeani läänepiirkonnas. detsembris äh, täitub juba aasta selle operatsiooni käivitamisest meid on toetanud äh, üle kolmekümne erineva sõjalaeva, äh, mida juhitakse Northwoodis minu poolt äh, peakorteris Kreeka, Hispaania ja nüüd ka Holland on juhtinud operatsiooni koha peal. minu staabis on inimesi kuueteistkümnest erinevast riigist, seega tõeline Euroopa operatsioon. ma annan teile üldise ülevaate toimunust, kõigepealt taustainfot ja paar sõna selle kohta, miks me üldse olemas oleme. auväärsed saadikud ähm, mäletavad vast, et Aadeni lahe piraadirünnakute arv tõusis kahe tuhande seitsmendal e, aastal ja kahe tuhande kaheksanda aasta alguses vastuvõetamatustesse kõrgustesse. ja rahvusvaheline üldsus oli järjest rohkem mures selle e, strateegiliselt tähtsa koridori e, turvalisuse asjus. ÜRO tundis ka selle ohu ära ja kahe tuhande kaheksandal aastal võit-, võeti vastu võrdlemisi kiiresti neli Julgeolekunõukogu resolutsiooni, kus hukati, mõi-, mõisteti hukka piraatlus ja kutsuti üles rahvusvahelisele selle vastasele tegutsemisele. samuti tundis muret äh, Maailma Toiduprogramm, kes äh, andis Somaaliale märkimisväärses koguses abi ja nemadki soovisid äh, sõjajõudude kaitset oht nendele laevadele, mis tegutsesid lähedal rannikuvetes, oli tõsine. näiteks üks äh, laev kaaperdati kahe tuhande seitsmenda aasta lõpus. Euroopa Liit äh, tundis täiesti õigesti ära need kaks probleemi, humanitaarabi toetamine, piraatluse vastane võitlus ja, ja tunnud, tunnustati ka seda, et on vaja kaitsta seal liikuvaid laevu. eelmise aasta suvel tuldi välja esimeste ettepanekutega, ametlik ettepanek tehti septembris eelmisel aastal ja tandrile endale jõuti kolmeteistkümnendal detsembril. tegutseti tõhusalt, ilma kära tegemata, mandaat oli selge, reeglid eh, kindlalt paigas komisjon ja teised Euroopa institutsioonid tegid tõhusat tööd, sõlmiti Keeniaga märtsis kaks tuhat üheksa ka leping, mis võimaldas Mombassasse üle viia kinnipüütud piraate, et neid kohtu ette tuua. see oli oluline aspekt meie operatsioonist ja see oli nagu viimane tükk selles meie operatsiooni pusles. minu mandaat on väga selge ma pean kaitsma Maailma Toiduprogrammi äh, laevu ja Aafrika Somaali missiooni laevu. meil on vaja kaitsta haavatavaid laevu, vaatamata sellele, mis lipu all nad sõidavad ja mul, ma pean kasutama Euroopa Liidu vahendeid, mis minu kasutuses on, selleks, et äh, kinni pidada ka-, äh, kahtlusaluseid piraate. ja senini oleme oma mandaati ka täitnud, nagu te teate, selle aasta alguses mandaati pikendati, me tegutseme kahe tuhande kümnenda aastani ja poleks üllatav, kui seda mandaati pikendatakse varsti veelgi. kõigepealt äh, Maailma Toiduprogramm. see meie tegevuse aspekt on olnud täiesti edukas, viiskümmend nende laeva on eskorditud Somaaliasse, nad viisid peaaegu kolmsada äh, äh, tuhat tonni öö, kolmsada tonni abi sinna kohale. neliteist laeva saadeti Mogadishusse samuti abi andma ja mitte ükski nendest äh, meie kaitse all olevatest laevadest ei ole sattunud rünnaku ohvriks. see oli meie oluliseks prioriteediks ja sinna kulus ka palju meie ressursse. tegemist on ajamahuka tööga, Need äh, laevad on aeglased, nad jäävad sageli hiljaks ja, ja seetõttu peavad meie sõjalaevad neid ohtlikes piirkondades ka kaitsma. Äh, relvajõudude äh, saatmine nende maailma toiduprogrammi laevadele on rahvusvahelise õiguse tõttu keeruline. paljud nendest riigid, riikide, laevadest on pärit väikestest riikidest, nagu näiteks äh, Äh, Sierra Leonest ja äh, ja mõned laevad on ka pärit olnud Põhja-Koreast näiteks ning seetõttu on üldist kokkulepet keeruline saavutada. keskmiselt on selle ülesande täitmiseks äh, hõivatud kogu aeg poolteist fregat-, fregatti teine meie töö aspekt on piraatlusevastane võitlus ja kaubalaevade kaitse seal piirkonnas. selle ülesanne täitmine ei läinud nii sujuvalt, kui me oleks soovinud. võib ju et, selgelt ette kujutada, kuidas piraadid ründavad kaubalaeva äh, rakettidega, teiste relvadega, äh, see, see seab ohtu keskkonna, äh, meie kaubateed ja inimelud. Euroopa Liit on loonud Northwoodis Äh, merendusohutusameti, mis tegeleb ka Põhja-Aafrika äh, sarvepiirkonnaga. sinna, seal tegelevad nii kaubalaevastiku esindajad kui ka äh, sõjalaevastiku esindajad nii Euroopa Liidust kui mujaltki. eksperte on nii tankerite, kruiiside, Hispaania tuunikala laevastiku ja sõjalaevastike poolt. Nad annavad minule tegevuseks palju abi, aga eelkõige aitavad nad selle piirkonna laevu. meil on erinevaid äh, abi andmisvorme, me seirame ohtlikke piirkondi, uuendame pidevalt infot nende piirkondade kohta, me tootame tihedalt koos IMB-ga äh, andmaks äh, infot kiiresti edasi sealsel, seal olevatele laevadele. Äh, infosüsteem on turvaline, see on sama süsteem, mis pankadel, internetipankadel ja Aadeni lahes eriti just, siis need laevad, mis äh, on aeglased, raskesti manööverdavad, Äh, mis, kus on äh, väärtuslikku kaupa, nagu näiteks äh, laskemoon Afganistaniks, Afganistanile, need laevad pannakse siis kõrge ristiga kategooriasse ja neid me ka kaitseme. me tegeleme koos teiste organisatsioonidega seal, nagu näiteks NATO-ga, et kõik teaksid tõesti, kus on need riskiohus laevad, et me saaksime neid jälgida. koordineeritus tsiviil- ja sõjasektorite vahel äh, on olnud tõesti väga sujuv ja äh, meie tegevust äh, tunnustas ka hiljuti Rahvusvaheline Merendusorganisatsioon. mina tean vist ainult ühte laeva, mis, mis on äh, täitnud meie reegleid äh, ja saanud meie käest infot, on sattunud piraatide äh, rünnaku ohvriks. mitte ühtegi teist laeva pole edukalt rünnatud. aga laevad peavad ennast meie juures registreerima ja vaatamata sellele, et piraatidest räägitakse nii palju ja nende tegevuse tulemused on dramaatilised on endiselt terve suur grupp laevu, kes meiega koostööd teha ei soovi. me üritame seda olukorda parandada. liikmesriigid peavad oma laevandusorganisatsioonidele äh, selgeks tegema, kui oluline meie organisatsioon on ning pea, peab äh, tõesti parandama registreerimist meie juures. Äh, piraatide rünnakuid täiesti peatada ei saa, aga me saame aidata rünnakute tõenäosuse vähendamisele kaasa minu ülesandeks on, kolmandaks ülesandeks on piraatide kinnipüüdmine äh, võimalikult paljudes kohtades. meil on tarvis äh, korralikku menetluskorda ka selleks, et need äh, kahtlusoludes kohtu ette tuua. vastavalt rahvusvahelisele õigusele on peamine vastutaja siin arreteeriv riik. ja liikmesriigid peavad siis ka otsustama, kas nad soovivad neid kurjategijaid Euroopasse kohtu ette tuua üldiselt seda teha ei soovita, seega meil on Seychellide ja Keeniaga kokkulepped kahtlusaluste vastuvõtmiseks, need on minu arvates väga olulised. tsiviil- ja sõjalise sektori eh, sidemed on väga tugevad ja ma olen väga rahul, et Relexi ja kaheksanda peadirektoraadi eh, ja õigusteenistuse inimesed eh, siit, siin meiega nii tihedat koostööd teevad aga kohapeal saavad tegutseda ainult laevad ja lennukid, Northwoodis mina seda teha ei saa. seega me, mul on tarvis äh, pidevalt äh, käigus hoida vähemalt kolme või nelja laeva ja äh, õhuseireks on tarvis samuti stabiilseid lennukeid. et meil, meil toim-, meil on vaja vahetada meeskondi välja, meil on vaja hooldust, tööd teha ja nii edasi, see Äh, ja meil on äh, ja minu arvates meie äh, meeskonnad töötavad vägagi hästi. me töö, et, valmistame ette praegu tegevust kahe tuhande kümnendal aastal ning ma olen täiesti valmis, et järgmiseks, ma olen täiesti veendunud, et järgmiseks aastaks on meil ka ressursid olemas. nüüd kaks peamist meie tegevusvaldkonda Äh, tegevuspiirkonda piraatide vastusel võitlusel. kõigepealt Aadeni laht, mida rünnati kahe tuhande kaheksandal aastal vägagi palju ja ka kahe tuhande üheksanda aasta esimeses pooles vähemalt kaksteist laeva sattusid rünnaku ohvriks ja nelikümmend kaks äh, suurt rünnakut äh, võeti ette. viimastel kuudel on tegevus vähe, rünnakud vähenenud, ühtegi laeva pole juuli keskpaigast saadik kätte saadud meie arvates on siin kolm põhjust selleks. kõigepealt, meie töö koordineeritus äh, ja sõjaline kohalolek on palju kõrgem kui kahe tuhande kaheksanda aasta lõpus, kahe tuhande üheksanda aasta alguses. meie töö koordineeritus on sujuv. kaubalaevad äh, Aadeni lahes tegelevad ka enesekaitsega, on paika pannud enesekaitsemeetmed ja me anname neile kiiresti ka kahtlastest äh, tegevustest teada ilm Aadeni lahes Aadeni lahes on nüüd ka teistsuguseid äh, kriminaalseid tegevusi võimalik täheldada, nagu, nagu, nagu näiteks äh, äh inimkaubandus, mis on nendele piraatidele vähem ohtlik ja üsna stabiilset sissetulekut tagav, seetõttu nad sellega ka tegelevad aga samas on äh, üritatud ka, on, on ka kohalikud võimud üritanud äh, tegutseda kas sellel, äh, selles aspektis proaktiivsemalt, mistõttu rünnakute arv on vähenenud. tegemist on olulise rahvusvahelise laevanduse arteriga. me peame tagama, et um, ei teki mingisuguseid uusi ohte ja et kui need tekivad, siis me saame kiiresti reageerida me eh, ning me peame tõesti leidma tasakaalu Somaali eh, piirkonna ja Aadeni lahe eh, jõudude vahel. Somaali piirkonnas on viimasel hetkel, aegadel kaheksa laeva piraatide poolt hõivatud. nagu ma ütlesin, Aadeni lahe tegutsemise edukus on sundinud piraatidel taktikat muutma, nad on liikunud lõuna poole India ookeanis, isegi Seychellideni ja isegi veel kaugemale neil on oma emalaevad operatsioonide toetuseks, kellel on oma baasid Omaanis või Aadeni lahes, neil on oma ka kalalaevad, mis, mida nad siis ka kasutavad. tegemist on meeleheitel julgete inimestega ning nad on valmis väikeses paadis mitukümmend päeva järjest ookeanil veetma. inimelu on seal odav. aprillis ja mais olid nad eriti edukad, mingisugusel hetkel oli hõivatud laevade arv üheksateist. viimastel nädalatel on toimunud kakskümmend viis rünnakut ja täna, tänasel päeval on piraatide käes kümme laeva ja kakssada nelikümmend neli inimest. aga ma tuletaksin meelde, kui suur see ookean on. üle pooleteist miljoni ruutkilomeetri. see on äh, USA-st ainult ka, USA territooriumist kaks kolmandikku. ja diameeter on kaheksasada, kaheksa tuhat kilomeetrit. seetõttu lae, lennukid on väga olulised, Seychellidelt, Mombassalt ja Djiboutilt, Djiboutist äh, saadame me lennukeid välja Äh, aga emalaeva ründamiseks kulub sageli mitu päeva ja piraadid lihtsalt kaovad. Euroopa Liit on, on äh, Somaali piirkonnas sta-, stabiilselt kohal olnud juba augustikuust. monsuuni äh, hooaeg lõpeb umbes septembris, seetõttu me oleme öö, oma ressursse võimalikult öö, hästi üritanud kasutada. Luksemburg on näiteks öö, Äh, rentinud äh, ühe tsiviillennuki, mis asub praegu Seychellidel ja ta katab siis olulist äh, osa seal, sellest piirkonnast. see on väga oluline meie töös. me oleme üritanud laevu saata ka teatud piraat, teadaolevatesse piraadi, piraatide peakorterite piirkondadesse, need laagrid liiguvad, me teame, et neid on vähemalt kolmkümmend, aga nad muudavad oma asukohta pidevalt, sest äh, väga keer- ja väga keeruline on neid uuesti üles leida. aga me üritame. me ei tohiks aga pidada nende laevade äh, ka-, äh, kaotust läbikukkumiseks. me oleme kinni püüdnud kolmkümmend kuus väikelaeva, millest paljud on uputatud, nende relvad hävitatud ja piraadid on tagasi läinud Somaaliasse, paljud nendest on ka arreteeritud ja saadetud Keeniasse kohtu ette. neliteist otsest rünnakut on kas otseselt või kaudselt meie poolt äh, tõrjutud. aga tuleb tunnistada, et ka piraadid on oma tegevust äh, parandanud. üks peamisi meie tegevuse parandamise aspekte on see, raskendavaid aspekte on see, et kõik laevad ei täida meie instruktsioone, kui nad mööduvad Aafrika sarvest. hoidke ennast ida poole ja, ja hoiduge lõunapiirkondadest, on meie soovitus. aga piraadid laiendavad oma tegevuspiirkonda ja kaks meiega registreeritud laeva on samuti kätte saadud aga oluline on see, et äh, sealsed laevad täidavad tõesti reegleid. me kavatseme oma missiooni aga edasi täita senikaua, kui meil on piisavalt ressursse. me oleme Puntla, Passasso ja So-, Somaali piirivalvuritega koostööd teinud, Hollandi, Hispaania ja Portugali laevad on samuti sealsete organisatsioonidega koostööd tegemas. koostöö on oluline, see äh, tõstab ka enesekindlust ja võimaldab ka pikemas perspektiivis äh, sealseid ressursse parandada. rahvusvaheline abi äh, liigub ka endiselt sinna piirkonda. meie organisatsioon üritab siis võidelda piraatluse vastu üle kahekümne, äh, kahekümne riigi Äh, sõjajõud on seal erinevatel aegadel olnud äh, aktiivsed. praegusel hetkel näiteks tegutsevad seal ka Venemaa, India ja Hiina laevastikud. koostöö on seega väga oluline ja Euroopa Liit on siin olnud juhtrollis. me oleme jaganud infot, tegevusprotsessid on paika pandud ja me, meil on tõesti omavaheline üksteisemõistmine väga hea. hiljutisel külaskäigul Pekingis Pekingis leppisime me Hiinaga kokku, kuidas parandada koordineeritust Hiina jõudude ja meie enda vahel Aadeni lahes. see on oluline samm edasi. seega meie tegevus paraneb. see operatsioon on üsna märkimisväärne äh, ka tänu nendele uutele strateegilistele võimalustele, mida me viimase aasta jooksul oleme täheldanud. nüüd NATO koostööd. Nende operatsiooni nimeks on Ocean Shield ja see alustas tegevust augustis. Euroopa Liidus ja NATO-s üritame me üksteise tegevust täiendada, me ei ole äh, konkurendid. ja senini on koostöö olnud väga tõhus. me saame, äh, üritame kasutada oma äh, ekspertteadmisi üldiseks hüvanguks. oluline on, et me räägiksime ühel häälel, eriti kui me suhtleme näiteks Somaali kohalike võimudega luuretöö on väga oluline ja me üritame tagada, et meil on tõesti ühine suur pilt äh, ohtlikust tegevusest seal piirkonnas. lennukid, mis äh, minu juhtimise all ja Euroopa Liidu lipu all lendavad, annavad infot kõikidele agentuuridele, kes seal tegutsevad. USA juhitud operatsioon äh, Bahreinist teeb samuti meiega tugevat koostööd. me oleme ava, ava võima-, võimaluse, võimaldanud juurdepääsu meie infosüsteemil meile kõikidele osapooltele. ja kõige tähtsam on siin just, et kui mõni kahtlane laev leitakse, et selle kohta infot antakse edasi võimalikult kiiresti kõikidele. ei ole üldse öö, ootamatu see, kui Jaapani alus annab infot öö, Euroopa või NATO sõjalaevadele, et nemad siis tegutseksid Te teate paremini kui minagi, et piraatlusprobleemi ei lahenda mööda äh, sealseid äh, piirkondi ringi äh, tuisates. tegemist on tegelikult ikkagi peamiselt maaoperatsiooniga. me tegutseme piraatide vastu ka näiteks IMO-ga ja Euroopa üksustega, kes äh, üritavad para-, äh, läbi viia sealse piirkonna julgeolekusektori reformi. aga, ja, ja te räägite sellest veel täna pärastlõunal, aga meie mandaati praegu uuendatakse, tulemaks vastu meie soovidele, kuidas meie tegevust parandada. praeguse struktuuri sees aga institutsioonide ülesehitamine on raskendatud, me peame vältima häbimärgistamist ning tagama seda, et meie tegevusel on ka pikemad mõjud. lõpetuseks tahaksin ma teile öelda, et vaatamata sellele on viimastel, mis on viimastel nädalatel toimunud, on meie operatsioon edukas. me võitleme hästi piraatluse vastu, meil on head inimesed tööl ja meie suhted meie partneritega on vägagi head. väljakutseid on loomulikult ka ja tekib kindlasti ka kriise, eriti Somaali äh, äh, piirkonnas. aga ma olen kindel, et me saame Euroopa Liitu hästi ja uhkelt esindada. ma siinkohal lõpetaksin ja ma olen valmis teie kõikidele küsimustele vastama, suur tänu. Amiral, merci beaucoup pour cette présentation. suur tänu selle äärmiselt täiusliku ülevaate eest, mis on tõesti vägagi vajalik äh, kogu teie missiooni kohta. enne kui annan sõna esimees Simsonile, kes äh, nüüd on kohale jõudnud, ja aseesimehele Kadekile, tahaksin äh, omalt poolt teha paar märkust. esmalt piraatlus kui selline. kuidas te hindate piraatluse seost ebastabiilse olukorraga Somaalias, sest et eh, piraatluse baasid, eh, tagamaad eh, ei ole piirkonnas, kus on kõige rohkem tekkinud probleeme islamismiga seoses, islamism on levinud mujal, kuid kas te siiski olete täheldanud teatud seoseid nende kahe nähtuse vahel? ning hiljuti seal kohal viibides selgitati meile seda, kuidas osad piraadid selle asemel, et äh, rünnata kaubalaevu või teisi, on nüüd just üle läinud äh, erinevale, erinevatele kaubandustele ja ka inimkaubandusele. kuidas te sellega olete toime tulnud ning millised on äh, teie võimalused üldse sellega toime tulla? Need olid siis kaks äh, lühikest küsimust minu poolt äh, edasise arutelu osas, kuid äh, nüüd annaksin transpordikomisjoni esimehele härra Simsonile sõna. palun. Well, thank you, Chairman. aitäh, härra esimees. ma vabandan, et ma natukene hiljaks jäin ja ei jõudnud kontraadmirali kõne või ettekande alguseks kohale teie ettekande valguses tekib tõesti terve hulk küsimusi. muidugi te olete pärit juba Inglismaa niisugusest osast, kus on väga vanad merenduse traditsioonid ning piraatlusküsimus, mis on kõige rohkem Somaali poolsaare ümber arenenud, tekitab hulgaliselt küsimusi, aga igatahes ma tahaksin kõigepealt küsida, kas meie transpordikomisjonis saame teid kuidagi aidata? kui ma õigesti aru sain, siis minu arust te ütlesite, et mõned kaubalaevad tegelikult ignoreerivad teie poolt antud juhiseid ja seavad ennast ise ohtu minu arust on see täiesti uskumatu, väga raske on uskuda, et laevad midagi niisugust teevad ja sellega seoses tahaksingi küsida, kas meie saaksime midagi teha, kuna IMO on pidevas kontaktis laevaliinide ja laevaomanikega, kas me saaksime kuidagi aidata tagamaks, et kõik laevad ka teie poolt antavatest nõuannetest kinni pe peavad. nii et ma pakuksin siis meiepoolset abi, kuna tõesti on väga raske uskuda, et inimesed ei võta kuulda neid nõuandeid, mis neile antakse. nüüd teine punkt, see on selline operatiivset laadi küsimus, mis käsitleb laevu, teie operatsioonidel kasutatavaid laevu. Te ütlesite ka, et, et mingisuguses operatsiooni staadiumis oli teil puudus mõningatest laevadest, kas see oli tõesti see, mis te ütlesite, kas teil on laevade, laevadega raskusi? ja nüüd kolmas küsimus, mis puudutab piraate. ma tahaksin, ma ei tea täpselt, mida me saaksime teha abistamaks teid selles, et piraate nendest piirkondadest, piirkondadest eemale tõrjuda, sest ma tõesti olen väga, ma saan aru, kui keeruline on kaitsta niisuguseid pisikesi laevu, pisikesi kalapaate piraatide eest ja te olete siin nüüd silmitsi niisuguse äh, dilemmaga ette, kas hakkad, kas vahetada piraatidega, sattuda piraatidega tulevahetusse või, või olla inimröövi ohus. ma tahaksin tõesti teada, mida teie sellest küsi-, arvate, me, ma ei tahaks siin liiga üksikasjalikuks minna, aga küsimus, kuidas mere kuidas äh, mereväelased aitavad neid väikeseid laevu piraatide eest kaitsta. lõpetuseks tahaksin ma öelda, härra kontradmiral Hodson, et mul oleks tõesti väga hea meel, kui te jätkate oma missiooniga ja ma usun, et kõik saadikud on sedasama meelt, eriti transpordikomisjoni liikmed ja kui kõik, kes on teie juhtimise all ja on väga rasketes tingimustes väga suurepärase tööga hakkama saanud ja teevad kõik, mis nende võimuses, et mereteed oleks jätkuvalt avatud, siis kui te sellega edaspidi ka tegelete, siis me oleksime teile väga tänulikud. jah, aitäh, esimees Simson ning äh, ka meie alamkomisjoni liikmed õnnitlevad teid. nüüd aga Alenka Tekk kalanduskomisjonist, palun jah, suur tänu, lugupeetud esimees ning äh, suur tänu ka kontraadmiralile selle eest, et ta meie kutse vastu võttis ning äh, samuti tahaksin tänada mm, kaitsekomi-, alakomisjoni esimees selle eest, et Tallinna ühiskoosolek on korraldatud. siin osalevad siis Kaitsekomisjon, Transpordi- ja Kalanduskomisjon ning see ongi võib-olla kõige parem lahendus taoliste koosolekute jaoks. ma tahaksin vabandada esmalt Karmen Fraaga Kalanduskomisjoni esinaise nimel, kes täna kahjuks siin ei saanud viibida, sellepärast et äh, praegu äh, on äh, ta sõitmas lennukiga kohtumisele, kus arutatakse kalandusleppeid ning eriti just tuunikala küsimusi. Atalanta operatsioon on tõesti hädavajalik ning keegi selle vastu ei ole. tõesti teid tänati ja tõsi on, et ka kalandussektor tahaks teid tänada selle eest, et te niivõrd operatiivselt olete toiminud. ma usun aga, et me peaksime natukene pikemalt järgi mõtlema Atalanta ma räägin ainult kalanduse aspektidest muidugi. Atalanta seoses prantslaste poolt võetud meetmetega, nimelt prantsuse laevadel on sõjaväelased nüüd, äh, mereväelased ning hispaanlased omalt poolt on jällegi eraettevõtetele usaldanud oma laevade kaitsmise. selles piirkonnas äh, on meil, meil seega Euroopa Liidus äh, ligi nelikümmend 40 Hispaania ja Prantsuse ja ka Itaalia esindajaid. tegemist on siis meie kalalaevadega selles piirkonnas ja täiesti selge on, et kalalaevad on väga haavatavad. tegemist on esmalt laevadega, mis äh, äh, mida on kerge kinni pidada, kerge peatada tegemist on suurte tuunikalapüügilaevadega, neil ning juurdepääs neile on vägagi kerge. seitsekümmend viis protsenti kalastamispiirkonnast äh, kuulub siis Atalanta operatsioonialasse ehk tegemist on siis riskialaga piraadid aga on nüüd hakanud lõuna poole liikuma Seychellidesse, nagu te ka ise ütlesite, ning äh, selleks siis, et äh, rünnata laevu, kes lähevad Seychellidele. praeguseks on Atalanta muidugi kaasa aidanud nende laevade kaitsele, kuid nad ei võimalda täielikku laevade, kalalaevade kaitset. Äh, tegemist on tõesti väga kiirhaavatavate laevadega ja ainukeseks toimivaks lahenduseks tundub olevat sõjaväelastega mehitada kalalaevu. see, selline kaitse muidugi peab olema kooskõlastatud Atalanta operatsiooniga. Nende laevade kaitse sõltub eh, iseenesestki mõiste heast koostööst Atalantaga. esmalt tuleb samuti eh, muidugi teavitada piisavalt äh, kõiki sellest, et äh, piirkonnas on piraadid ning äh, samuti, et äh, sõjaväeline kaitse on tagatud, samuti on vaja järelevalveoperatsioone ning seejärel on vaja mm, ka rünnakuplaane. mõningaid mõttelõngu, kuidas parandada Atalanta operatsiooni tõhusust kalalaevade kaitsel eelkõige ma usun, et oleks huvipakkuv, kui Atalanta operatsiooni raames tuutaks välja kolm erinevat kategooriat. laevad, mis on äh, Aadeni laht äh, läbivad, mis on haavatavad, äh, suhteliselt turvalised laevad ning kõige haavatavamad laevad, kuhu siis meie meelest kuuluvad just kalalaevad sellepärast, et nad selles piirkonnas tegutsevad ja tõesti nad on väga haavatavad. siin tuleks kasutada eriprotokolle erilaevade puhul, esmalt mis puudutab äh, kaitsemeeskondadega mehitamist, üks oleks see, siis oleks samuti paremini vaja kooskõlastada tegevust Atalantaga, lisaks sellele on vaja äh, kalalaevade puhul erilisi kaitsemeetmeid, äh, praegu neid ei ole, lisaks sellele on vaja kohest kalalaevade informeerimist laevadest, mis võivad olla piraatlaevad. praegu oodatakse kinnitust selle kohta, et tegemist on piraatlaevadega, kuid seda oleks vaja tihedamini teha, samuti on vaja õhupatrulle ning vastavaid aruandeid siis patrullide kohta pärast igat missiooni ning lõpetuseks oleks vaja ka kiiremini vastu võtta Monte Cubeni äh, konventsioon mis puudutab Atalantas osalevaid eh, riike, et tagada juriidiline eh, operatsiooni kaotus. ning eh, lõpetuseks viimane küsimus. Te olete muidugi aru saanud, et kalandus pakub suurt huvi eurooplastele selles piirkonnas ning võib-olla oleks hea, et osaleksid ka teiste riikide sõjaväed Atalanta operatsioonis, et me muudaksime veelgi euroopalikumaks selle operatsiooni. Need olid siis minupoolsed märkused ja küsimused. aitäh! Merci, nous avons euh, amiral aitäh, meil on kolm sõnavõtusoovi. ja esmalt siis meiepoolsed küsimused ja seejärel anname sõna teile vastamaks, äh, härra äh, Äh, kontraadmiral, härra Kaalen kõigepealt. aitäh, härra esimees ja suur tänu, härra kontraadmiral, selle väga põhjaliku ülevaate eest. mul on üks lühike küsimus Euroopa Liidu ja NATO koostöö osas. Te ütlesite, et see koostöö läheb suurepäraselt, see on igati mõistetav. poliitilisest seisukohast ma ütleksin, et jumal tänatud, et see töötab hästi, aga oleks veel parem, kui, kui need, kui see töö oleks sujunud pisut, oleks toiminud pisut su, sujuvamalt, et ei oleks äh, mõlemad organisatsioonid teinud ühte ja sama asja ning meie tegevus oleks mitte, ei oleks nii palju ka, kattunud. nüüd teine küsimus, mida te näete, kuidas peaks see operatsioon edu saavutama, kas te näete, et operatsioon on edukas siis, kui te arreteerite terve hulga piraate, saate ära võtta nende laevad või, ja kui meil õnnestub või kui meil õnnestub takistada üldse piraatide tegevust, missugused on need kriteeriumid, mille alusel te hindate, et operatsioon on olnud, olnud edukas, siis millise, millised on teie võimekused ja kui palju rohkem laevude vajate, et selle operatsiooniga edasi minna? ning kolmandaks, mis peaks toimuma maismaal, vähendamaks piraatide poolt kehtestatud ohtu pikas perspektiivis? ja järgmine küsimus. härra Kadek, kes rääkis kalanduse seisukohast, tema, tema jutust ma sain aru, et hoolimata ohust on meil jätkuvalt äh, kommertskalapüük, mis toimub seal piirkonnas ja sellega seoses tahaksin ma küsida, kas me oleme Atalanta raamistikus niisugusel positsioonil, et me võib-olla saaksime kaitsta ka Somaalia kalureid, kes soovivad oma igapäevast kalastamist jätkata? tundub et kommertskalalaevastikud on mered vallutanud, nemad kalastavad ainult ning Somaali kalurid kaotavad seetõttu töö ning meie reageerime ainult piraatide rünnakutele. nii et kas me ei saaks panna paika mingisuguse majandustsooni, kalandusmajandustsooni, kus ka Somaali kalurid saaksid jätkuvalt kalastada, nii et kas me saaksime kaitsta Somaali kalurite huve, kes jätkuvalt tahavad kalastada, me peaksime andma neile võimaluse omale elatist teenida ning ma arvan, et kui me seda süstemaatiliselt teeksime, siis oleks see oluliselt parem, nii et järjest vähemad Somaali kala, kalurid peaksid hakkama piraatideks, et nad saaksid jätkuvalt edasi kalurid olla. Gracias, presidente. Bueno, eh... suur tänu härra esimees, nii nagu ikka nendes olulistes disku-, diskussioonides ja ma ütlen, et olulistes diskussioonides, sest et tegu on väga tähtsa diskussiooniga, tuleb, tekib küsimusi ühest ja teisest vallast, aga mina ühinen kõikide nende kolleegidega kõigepealt, kes tänasid härra kontradmirali selle töö eest, mis Somaali piirkonnas on tehtud, me alati alahindame seda, et tegu on esimese Euroopa Liidu ühise merendusoperatsiooniga. varem ei olnud meil niisuguseid operatsioone ning, ning samuti see on väga olulise tähtsusega valdkond nii kommerts kui igasugustele muudele laevaliinidele ning seetõttu on selle operatsiooni läkitamine sinna väga oluline. kahe tuhande üheksanda aasta esimese üheteistkümne kuu jooksul on terve hulk edu saavutatud, eelmine kõneleja küsis, missugused on täpselt need tehtud edusammud, aga kui me võrdleme kahe tuhande seitsmendal ja kahe tuhande kaheksandal aastal toimunud piraatide tegevust kahe tuhande üheksanda aastaga, mil see on oluliselt vähenenud, siis siit juba ongi tulemused näha. sellega me oleme kõik tuttavad, aga kui palju see operatsioon maksab või vähemalt kui palju on see maksma läinud juba selle aasta esimese üheteistkümne kuu jooksul. nagu te ütlesite, on selle operatsiooni aluseks ÜRO resolutsioon, mis eel-, alustas Maailma Toiduprogrammi laevade kaitsmist, mis pidid Mogadishusse viima toiduabi ja seda neil ka õnnestus teha. juba algusest peale on Hispaania olnud äärmiselt huvitatud huvitatud äh, sellest, tegelikult äh, see merendusoperatsioon sai alguse äh, Hispaania-Prantsuse ühisalgatusest, mitte ainult sellepärast, et me ise kalastame, vaid asi, vaid me oleme vägagi huvitatud kalandusest ja ma usun, et ka härra kontradmiral teab, kui oluline on kalandus meie jaoks. meil on endil kalalaevad, mille meie kalalaevad, mis jäid piraatide kätte ning meedia kajastas seda väga ulatuslikult Hispaanias. kusjuures mina arvan, et võib-olla meedia ei peaks tegelikult üldse nii palju kajastama meie tegevust meredel, sellepärast et nad annavad ju ka informatsiooni siis piraatidele. võib-olla pigem pööraku tähelepanu sellele, kuidas need inimesed kes võeti pantvangi, kuidas nad seal toime, kuidas nad toime tulid sellega. aga ma tahaksin küsida teilt, härra kontradmiral, kas riigid, kes osalevad Atalantas, kas nad kavatsevad laiendada võitlustandrit lõuna poole, sellepärast et kalalaevad, kes seal kalastavad, on tihtipeale väga kaugel sellest tsoonist, mille Atalanta on praegu kaitsmiseks kindlaks määranud. ja lisaks sellele üks kalalaev, mille kaptenit näiteks hoiatati, et selles piirkonnas ei ole ohtlik, ei ole ohutu kalastada, et parem, kui ta sinna ei läheks. aga hoolimata hoiatustest kapten siiski otsustas sinna minna. me peaksime nüüd ikkagi püüdma saavutada seda, et kaaperdatud kalalaevade meeskonnaliikmed vabastataks. härra Kadek ütles, et Prantsusmaa kasutab mere sõjalist kaitset äh, kalalaevade pardal, kuid Hispaania seadus, seadusandlus seda ei luba ning Hispaania valitsus on soovitanud, et äh, Hispaania kalalaevad palkaksid erajulgeolekutöötajaid oma laeva pardale. mis on teie arvamus selles küsimuses ja kuidas Hispaania Atalantaga koostööd teeb? kuidas te olete siiamaani Hispaaniaga koostööd teinud eesmärgiga saavutada, saavutada vangistatud meremeeste vabastamine. nüüd viimane sõnavõtja ning seejärel vastab kontradmiral, palun. suur tänu. suur tänu kogu selle informatsiooni eest. mul on veel paar lisaküsimust esmalt Aafrika sarve piirkonnas oleme me juba NATO raames olnud aktiivsed päris pikka aega. seal on omad operatsioonid käimas, kohapeal on laevad küll teistel põhjustel, kuid ma tahaksin teada, kas on tekkinud ka teatud koostöö, näiteks informatsiooni jagamine nende jõudude vahel, kes osalevad operatsioonis Enduring Freedom ja Atalanta operatsiooni vahel. ja teine küsimus. kolleeg Keller ka rääkis sellest. see puudutab koostööd Atalanta ja NATO vahel ja Ameerika Ühendriikidega samuti ja teiste jõududega, kes selles piirkonnas on kohal kas siin on olemas ka loodud mingisugune püsistruktuur, kuidas see koostöö toimib? või kas see koostöö toimub siis ad hoc korras iga juhtumi puhul äh, siis, kui vaja? kas minevikus on juba ka teatud konflikte aset leidnud? ja kolmandaks on teada et Atalanta operatsioon ei saa üksinda täielikult äh, selles piirkonnas turvalisust tagada, tegemist peab olema integri-, integreeritud poliitikaga ning siit ka minu küsimus. kas te arvate, et selles kontekstis oleks vaja meil üldisemat lähenemist? ja Hispaania kaitseministri ettepanek kaheteistkümnendast novembrist on äh, siin positiivne sellisel juhul peaks Atla-, Atalanta ülesandeks olema kaitsta Somaalia rannikut täiel määral. ja viimane küsimus. see puudutab äh, kalanduskomisjoni aseesimehe härra Kadeki küsimust. nimelt äh, rääkis kolleeg Kadek ka kohal olevast sõjaväeosadest. kas see taoline koostöö on võimalik või on vaja veel lisajõude ning eh, kas selles konfliktis võib-olla oleks eelistatum, et Euroopa näit-, oleks reserveeritum selle üleliigse kalapüügi osas eh, Somaalia vetes. Nüüd aga sõna Äh, kontraadmiral, palun uh,. I'll run through those and, and, and pick up the jah, ma üritan vastata nendele küsimustele. Äh, pidades siis silmas äh, piraatlust, üldist poliitilist edas-, ebastabiilsust ja eriti just islami ekstremismi. jah viimase aasta jooksul on piraadid teeninud kümneid ja kümneid miljoneid dollareid. ja vaatamata sellele, et need piraatide juhid rannikul elavad äh, uusrikaste kombel suurte villade ja džiipidega, äh, siis on ikkagi keeruline jälgida, kuhu see raha läheb, täpselt läheb. me rääkisime läbi ka välisminister Clintoniga kevadel ja on tõesti oluline koostööd teha erinevate organisatsioonidega, edastamaks infot. aga see raha jälgimine ei ole päris minu mandaadi all, ma võin teile anda ka infot pigem nende agentuuride kohta, kes sellega tegelevad. nüüd, mis puudutab kalandust, siis ühel hetkel võivad Somaali kalurid olla täiesti seaduslikud, tavalised kalamehed, neil on tavalised äh, äh,, tavalised võrgud, nad lähevad suuremate laevadega, kus on äh, väiksemad laevad hulpimas taga, lähevad tavaliselt lihtsalt kala püüdma, vähemalt sellise mulje nad jätavad. aga nagu ma ütlesin, Aadeni lahel on piraatlusest mindud pigem üle inimkaubandusele Puntlandist ja Somaalimaast on äh, välja viidud äh, meie arvutuste kohaselt kuni kakskümmend tuhat inimest, äh, seega tegemist ei ole ainult piraatluse probleemiga, vaid siin võib täheldada erinevaid kuritegelikke tegevusi. nüüd transpordikomisjoni esimehe vägagi asjalik ettekanne on tõesti oluline, et kõik sealsed laevad oleks registreeritud minu ametis või Dubais asuvas äh, Ühendkuningriigi äh, mereohutusametis või muudeski sarnastes ametites. kui äh, niimoodi tegutsetakse ja nemad, need laevad täidaksid meie reegleid, siis oleks oht palju väiksem samas väga paljud laevad endiselt meie süsteemi ei kasuta. me, aga me üritame olukorda parandada, me üritame tegelikult seda koos Egiptusega, Suessi kanali laevaliikluse informeerimisel. me oleme välja tulnud üle kaheksa tuhande äh, kaardiga, kus on välja toodud kõige paremad laevakoridorid ja kõige ohutumad koridorid. ja me üritame laevaettevõtteid informeerida aga paljud laevafirmad kardavad liigseid kulusid, mõned nendest ei ole isegi kindlustatud. seega me peame üritama olukorda parandada. Äh, jahtide puhul on meil ka eraldi süsteem paigas, samasugused reeglid põhimõtteliselt kehtivad ka neile nagu suurtele laevadele me anname niisiis nõu kõikidele. nüüd, mis puudutab eriti just Prantsuse ja Hispaania kalurite probleemi Somaali vetes ja tegevuse koordineerimist nendega. mina arvan, et meil on üsna hea side nende inimestega. Prantsuse öö, laevaorganisatsioonidega, näiteks on hea side, Northwoodis on ka Hispaania kalalaevastiku esindaja kohal. räägime mõlema organisatsiooniga iga päev, kui me täheldame mingit kahtlat liiklust. nagu ma ütlesin, on ka info edastamise meetmed olemas. Seychellidelt ja Mombassalt lendavad välja lennukid, kogumaks infot. seega minu arvates koostöö on päris hea, aga need laevad on sadade ruutkilomeetrite suurusel alal ja kaaperdatud laevad sageli on olnud sellised, mis ei tegutse koos teistega, vaid e, eraldi. aga me anname oma parima, jagamaks infot, e, mis peaks olema siis võimalikult täpne e, nendele kahele organisatsioonile kuidas siis Somaali vetes tagada, et Euroopa Liidu jõud Bahreinis, äh, siis NATO jõud ja teistegi riikide omad äh, koordineerivad oma tööd. see koordineeritus äh, toimub läbi äh, programmi Shade, mis äh, kohtub Bahreinis iga kuu. Euroopa Liit on kaaseesistuja selles grupis seal on esindatud kakskümmend kaks erinevat riiki ja organisatsiooni, alates Indiast, Hiinast ja Venemaast kuni Euroopa Liidu riikideni ja rahvusvaheliste organisatsioonideni. samuti on meil paika pandud ka töögrupp, mis tegeleb spetsiifiliselt piraatluse vastase võitlusega see töögrupp ei tegele üksikoperatsioonidega, aga me jagame seal oma plaane, me üritame koordineerida oma jõudude tegevust, et kõik ei koguneks näiteks ühte väikesse piirkonda, et me, kõik meie väed ei oleks näiteks Mombassas, me üritame neid vägesid jagada võimalikult laialt Somaali vetes. me koordineerime eh, ka teiste organisatsioonidega laevaliiklust eh, liikluskoridorides. seega Äh, koordineeritus sealses piirkonnas on päris hea. nii CMF-i Euroopa Liidu kui NATO Euroopa Liidu vahel. meil kõigil on erinevad mandaadid, erinevad eesmärgid, minu mandaat, nagu te kuulsite, keskendub eriti humanitaarabile, maailma toiduprogrammile ja ka laevade kaitsele ja piraatide arreteerimisele. CMF-i mandaat on mõneti erinev see tegutseb vastavalt programmile Enduring Freedom, aga ka nende laevad tegutsevad enam-vähem sarnaselt meie omale ja me üritame nendega ka infot jagada. Shade töötab seega hästi. küsimus on siis ka, et kui palju laevu meil seal on? ma ei hakka ju siin ütlema, et meil on piisavalt palju laevu. loomulikult oleks äh, hea, kui meil oleks rohkem laevu, kahte miljonit ruutkilomeetrit ei saa kuue laevaga päris hästi katta. ja alati ei saa kinnitada, et kalalaevad piraadide ohvriks ei lange. aga liikmesriikide tahe on tugev, ma töötan ka oma staabiga tihedalt koos ja ka teiste riikide esindajatega tihedalt koos leidmaks kõige paremad lahendused meie eesmärkide täitmiseks. pakett on minu arvates meil hea keegi küsis siin selle kohta, kui tõhusad meie meetmed on, et kas me tee-, kuidas ma tean üldse, et kas me oleme edukad või jookseme niisama peata ringi? ma tean, et me oleme edukad, kuna ma olen rääkinud inimestega, kes seal piirkonnas tegutsevad. laevafirmad, laevakaptenid, laevandusagentuurid, kes seal iga päev kohal on, kaasa arvatud tuunikalla ja laevast, laevandusagentuurid ne-, nemad on kõik sellega rahul. Äh, me aitame neil tõesti äh, laevandusteid paika panna ja äh, suurendada turvalisust. Aadeni lahes rünnakute arv ja tegelikult laevade kaaperdamise arv väheneb pidevalt. Somali vetes on öö, probleeme suurem, seal on need distantsid suuremad seda tuleb arvesse võtta, aga see operatsioon on ka kallis, see jätab oma jälje. liikmesriigid maksavad oma laevade ja lennukite kulud ise oma eelarvest kinni, meil on oma staabi jaoks väike eelarve, umbes üheksa miljonit eurot, toetus infrastruktuuriks, kommunikatsiooniks, on kaasa see meie enda keskne eelarve mõeldud. nagu ma mainisin, meil on seal veebileheküljed ja nii edasi, aga suurem osad osas kulud, kulud kannavad liikmesriigid. kas me peaksime tegevusala suurendama, seda me räägime IMO-ga pidevalt, arutame seda ka laevandusettevõtetega. meie kaks laeva kaaperdati küll meie tegevuspiirkonnast väljas, aga ülejäänud kõik laevad on kaaperdatud meie tegevuspiirkonnas. seega ennem, kui me suurendame oma tegevuspiirkonda, tuleb tõesti see, see tagada, et kõigepealt me suudame oma tegevuspiirkonnas praegu korralikult tegutseda. nüüd need, need laevakaitsemeetmed ma oleks tõesti ka rahul, kui äh, tosin merejalaväelast äh, iga kalalaeva peal oleks äh, ja siis ma tahaksin tõesti vaadata, kuidas piraadid üritavad seda laeva kaaperdada, sest see on võimatu. see aga kõik oleneb lipuriigist, sellest, kuidas täpselt need julgeoleku turvajõud sinna laevadele paigutatakse, milliste reeglite järgi kui te, meil on tegemist Sierra Leone, Põhja-Korea või Marshalli saarte laevadega, siis on siin probleeme, aga me üritame neid lahendada. Euroopa Liidus, kui laev on kantud haavatavate laevade nimekirja, on mul sinna palju kergem mingisuguseid kaitsejõude saata ja e, Aadeni lahes toimub selline asi pidevalt, sest Euroopa Liidu suunised on vägagi selged. me saame saata oma turvajõud spetsiifilistele laevadele, tagamaks nende kaitse Äh, Hispaania ja Prantsusmaa arutelu, aga peamiselt käib siis äh, tuunikalalaevade üle, kas sinna peaks saatma regulaarjõud või mingisugused turvafirmade inimesed? see, seda asja tuleb veel arutada ähm,. Ameerika puhul näiteks Alabama, SS Alabama rünnaku puhul räägiti ka samadest asjadest. iga riik aga peab ise otsustama ja nagu ma juba ütlesin, üritame me neid toetada nende raskete otsuste tegemisel. eriti kui nad tegutsevad sellistes ohtlikes piirkondades nagu Somaalia piirkond. ma vist vastasin nüüd suuremale osale küsimustele, kui ei, siis andke mulle märku. jah, vabandust, Somaali kalurid. Nendega on probleeme nende elatus äh, sõltubki kalandusest. Nad kalastavad äh, võrdlemisi lähedal rannikule. Äh, peamiselt territoriaalvetes ehk siis kaksteist miili rannikust eemal, vahel ainult lähevad nad kaug-, kaugemale Somaalia puhul ei ole veel tegelikult tunnustatud territoriaalvesi paika pandud. aga see piirkond on määratud kahesaja miiliga praegu ja ma tean, et Euroopa kalalaevad üritavad sellest piirkonnast välja hoida ennast, eemale hoida. selle kahesaja miili ulatuses piirkonnas kalastavad siis Somaali kalurid ja ma ei ole meie patrolli, patrullide puhul näinud mingisuguseid suuremaid kala äh,, laevastikku, äh, laevastikku ükskõik mis riigist nad seal piirkonnas ka pärit ju võiks olla. E mul on kaks küsimust. jah, operatsioon Freedom, see toimus koos ameeriklastega. Äh, seal baas oli Bahrainis ja kaks äh, operatiivrühma oli sinna kaasatud, üks tegeles äh, ainult piraatidega, teine aga laiemalt ning kuna nad, nende baas on Bahrainis ja kuna nende lähenemine on väga üldine, siis me koordi-, koordineerime neid vastavalt ning piraatluse vastane võit-, vastases võitluses, ma arvan, olid nad üsna edukad, neid käsitletakse, e, neid ju-, ma, nii et ma arvan, et see koostöö toimus väga hästi, see pakett oli üsna efektiivne ning suurte organisatsioonide kaasamine nagu Euroopa Liit, nagu NATO, nagu CMF, see on alati kasulik, nad toovad kaasa omad kogemused, nad saavad ja kui me kaasame ka sõltumatud riigid, näiteks Jaapan, Malaisia ja nii edasi, siis ma arvan, Äh, sellest kõik kokku on, oli see väga kasulik. Euh, monsieur... ja nüüd veel neli äh, sõnavõtjat, palun. härra Eeler. Äh, me oleme kuulanud väga suure huviga. Teie sõnum on olnud väga selge, operatsioon on edukas ja me saame ka aru, et tegevuse reeglid peavad olema väga selged, võttes arvesse olukorda ja selle tõsidust. meedias esines, anti ülevaade äh, sellest, kuidas ühte Somaalia piraati tulistati mm, ning selle valguses, selle intsidendi valguses äh, Saksamaa föderaalvalitsus ning Euroopa äh, peastaap pidid otsustama, kas piraadid tuleb üle anda Keeniale ning võeti vastu otsus neid Keeniale mitte üle anda, äh, vaid nad taas vabastada. missugusel, miks võeti, võeti vastu niisugune otsus, miks on reeglid niisugused ning missugused, missugustel juhtudel käivitatakse kohtupidamine ja missugustel juhtudel mitte, see on minu esimene küsimus. nüüd mul on teine küsimus samuti, mis puudutab meediat. Äh, meedias ilmnes et pira-, Somaalia piraadid on nii-öelda jõudnud uuele tasandile. esimest korda läheneti sellele regioonile peaaegu sõjaliselt ning neid ning seal regioonis on jätkuvalt küll väga palju kala kommertslaevade tegevust, aga missugust infot saate teie selle kohta, millist infot saate te piraatide uue, uute taktikate kohta, piraatide organiseerituse uue taseme kohta? tundub, et neil on peaaegu juba juurdepääs sõjaväeluurele ning nüüd veel üks küsimus. vaadat-, suhtes operatsioone. Te ütlesite, et need on olnud edukad ja suure rõõmuga me teid selle eest õnnitleme, aga ma tahaksin siiski teie suust kuulda, kas te loodate ka edaspidi olla, olla edukad, kui kas me saame edukad olla selles piirkonnas ainult sellisel juhul, kui kogu aeg on seal sõjaline kohalolek või kui sõjaline kohalolek ära võetakse, kas te saate ka siis edukad? suur tänu, ma tahaksin tänada härra äh, kontradmirali kõigi nende selgituste eest. kuna ma tulen Hispaaniast, siis muidugi olen ma, oleme me väga mures selle olukorra pärast Somaalias ning me tõesti loodame, et, et röövitud äh, meeskonnaliikmete probleem saab varsti lahenduse. oleme näinud juba, et äh, laevu on kaaperdatud vähem, aga samas piraadid on jätkuvalt aktiivsed. piraatide laevad on muutunud modernsemaks ning piraatide laevastik moderniseerub kiiremini kui meie. Äh, muidugi kõik, mis on siiamaani tehtud, on suurepärane, aga ma arvan, et meil on tarvis samuti kaasajastada oma võimalusi ja teha seda nii kiiresti, kui olukord nõuab. mina olen kalanduskomisjoni liige ning minu arvates kala, kalanduse jaoks on äärmiselt oluline, et operatiivset piirkonda laiendataks, et haavatavad laevad, mis Somaali ranniku lähedal sõidavad, saaksid rohkem kaitset. nagu juba öeldud, tegu on äärmiselt suure piirkonnaga, kuid piraadid ründavad eelkõige kalalaevu. kalalaevad ei ole mitte üks nende paljudest siht, sihtmärkidest, vaid vastupidi, kalalaevad on piraatide põhisihiks, sellepärast et nad saavad tohutuid lunarahasummasid nende eest. nii et ma arvan, et selleks, et teie operatsioon oleks veel tõhusam, kui on tarvis operatiivpiirkonda laiendada, see on väga oluline ja samuti te peaksite pidama silmas, et kalalaevad on prioriteediks piraatide silmis. seda peab silmas pidama ka operatsioon Atalanta. meie oleme kalalaevade pärast väga mures Hispaaniat. Äh, härra Liisek, suur tänu. suur tänu, härra esimees, mul on kaks küsimust. esimene küsimus tuleneb härra Eileri küsimusest. esiteks, kuidas te hindate edusamme ja piraatide moderniseerituse taset, nende jõudmist uuele tasandile. kas te, kuidas te hindate seda ajaloolises perspektiivis, kas see jääb samaks, muutub suuremaks, väheneb, sest et tegelikult nende tegevus on natukene vähenenud, võib-olla piraadid hoopis püüavad natuke aega madalat profiiti hoida, hoida ning meid nii-öelda uinutada ja siis uuesti esile kerkida. ja nüüd järgmine küsimus, võib-olla seda ei tuleks esitada sõjaväelasele, võib-olla pigem oleks vaja see küsimus esitada poliitikule, aga siiski esitan küsimuse. see, mida me praegu teeme, meenutab mulle, kui ma tohin meditsiinikeeles väljendada, me pigem ravime sümptomeid, mitte aga haiguse põhjust. kas te olete nõus? kas te, et me teeme nii, et me teeme nii ja kas te saaksite meile öelda, mida me peaksime tegema selleks, et probleem kui niisugune täiesti elimineerida, sellepärast et lõppkokkuvõttes me peame midagi tegema, kaotamaks seda piraatlust, sest et ma ei näe, kuidas me saame tulevikus jätkata. me ei saa ju kogu aeg niisuguses olukorras edasi minna, nagu meil praegune olukord siin on. nii et mida me saaksime füüsiliselt teha selleks, et piraatluse vastu, piraatlusele punkt panna? Grazie, kontrammiraglio, anch'io mi unisco. suur tänu, suur tänu, härra kontradmiral, ka mina tahaksin teid tänada selle pühendam-, pühendumuse eest sellele küsi-, piraatide küsimusele, minu arust on samuti teie missiooni tulemused suurepärased, kuid tahaksin natukene üksikasjalikumalt kuulda nendest muutustest, mida te rääkisite, piraatluse siseselt toimuvat. Te ütlesite, et piraadid on natukene teistsuguseks muutunud, kas nad, nad muudavad oma geograafilist tegutsemispiirkonda, nad liiguvad lõuna poole ja samuti, kas te võiksite natukene äh, piraatluse kui nähtuse olemuse muutust kirjeldada? nüüd nad pööravad oma rohkem tähelepanu ka inimkaubandusele. Äh, ütlesite te seda, ma tahaksin täpsustada, kas need on ikka need ühed ja samad piraadid, kes liiguvad lihtsalt ühest piirkonnast teise, kes hakkavad tegelema ka teistsuguste äh, kriminaalsete ettevõtmistega ning ma tahaksin küsida veel seda, missugune on see inimkaubanduse liik, millega need piraadid nüüd tegelevad? teiseks tahaksin paremini mõista, mida teie arvate, miks piraatsuse, piraatluses on praegu muutused toimumas? kas need muutused on tekkinud peamiselt selle tõttu, et piraatide vastane võitlus on muutunud tugevamaks või te arvate, et peamiseks põhjuseks nende muutuste taga on mingisugused seesmised muutused piraatide tegevuses, võib-olla muutused Somaalias või kogu selles piirkonnas ja kas te lõpetuseks võiksite ka öelda, mida teie arvate, missugused oleks need võimalikud lahendused, kuidas me saaksime, kuidas peaks see missioon tegelema piraatide muutunud muutunud tegevustega. Te olite üsna ettevaatlik, rääkides äh, nendest riskidest, mis missiooniga kaasnevad. kui geo-, graafiliselt saab teie missiooni edukalt laiendada. mis te siis arvate, mida tuleks teha selleks, et võidelda inimkaubanduse vastu ning kuidas te näete seost selle vahel ja selle arutelu vahel, mis käib praegu selle üle, et Euroopa Liit peaks olema jõulisemalt ja konkreetsemalt kohal Somaalias? Euh, suur tänu, proua järgmine kõneleja ja seejärel on see sõnavõtuvoor läbi. Already... suur tänu, mul on kaks küsimust, üks küll juba küsiti ära, see puudutas julgeolekujõudude maismaa missiooni, aga ma tahaksin ikkagi teada, miks laevad teiele ennast, teie juures ennast ei registreeri. minu arust oleks väga oluline, et seda tehtaks ja ma tahaksin teada, mis on põhjused, et seda ei tehta ning teine küsimus puudutab äh, kokkulepet, mida praegu arutavad Euroopa Liidu juhid ja Seychelli vabariigi juhid, samuti piraatluse osas. siiamaani on kõik piraadid viidud Keeniasse kohtumõistmiseks ning Seychellide kohtusüsteemi praegu uuritakse, kas Seychellidel oleks võimalik kohut mõista piraatide üle. esialgsed kokkulepped varsti kirjutatakse komisjoni ja Seychellide vahel alla minu arvates ja ma tahaksin teada, kui Seychellides, Seychellidel hakatakse piraatide üle kohut mõistma, siis kuidas saab tagatud inimõigustest kinnipidamine, kuidas see mõjutab teie missiooni, aitäh? Uh, um, uh, suur tänu, need olid väga kasulikud küsimused. paar asja seoses seadusega, rahvusvahelise seadus, seadusega ning äh, Saksamaaga seonduv küt- ning Saksa võima-, võimatus selles intsidendis kaasatud äh, piraatide üle kohut mõista, mitte miski ei frustreeri mind rohkem kui asjaolu, et me ei saanud nende üle kohut mõista ning kui me ning mitte kõik riigid muidugi ei tõlgenda ja rahvusvahelist seadust ühtemoodi, ma pean silmas Aafrika riike ning üleviimiskokkulepped Keeniaga on ning kui need hakkavad olema ka Seychellidega, siis me peame kinni pidama nendes riikides valitsevast õiguslikust raamistikust ning seetõttu juhtub, et tõesti vahetevahel piraadid või kahtlusalused, piraatluses kahtlustatavad lastakse lahti. loomulikult Euroopa Liit töötab selles suunas, et niisugust asja ei juhtuks, aga praegusel hetkel on elu lihtsalt niisugune ma küll arvan, et seadused, mis käsitlevad piraatlust, muutuvad järjest paremaks ning teevad kohtumõistmise lihtsamaks. aga me igal juhul tegeleme siin ju inimestega, inimestega, kes on seotud rahvusvahelise kuritegevusega. igal juhul me peame, püüame anda endast parima, et, et olla kursis ka kõige uusim, uuemate arengutega piraatide hulgas. nüüd küsimus, kas me saame garanteerida edu piraatide vastases võitluses ka siis, kui Euroopa Liidu kohalolek muutub nõrgemaks. ma arvan, et me peame töötama välja sobiva struktuuri, väga sageli on Somaali piraadid väga, väga meeleheitlikud inimesed, kes tahavad lihtsalt väga ruttu rikkaks saada ning seetõttu on lunaraha summad äärmiselt suured. ning me peaksime siis suunama oma jõupingutused just sinna, et inimestel ei oleks niisugust soovi ja seda peavad tegema kõik rahvusvahelised organisatsioonid koos Euroopa Liit, ÜRO ja nii edasi ning ma olen täiesti veendunud, et me selles vallas ka teeme koostööd tulevikus. kui me selles osas oleme edukad, siis loodetavasti ka piraatlus väheneb. mis puudutab piraatluse vastase võitluse piirkonna laiendamist, ma tunnen vägagi kaasa nendele laevadele, mis on kaaperdatud väljaspool meie kaitsealust piirkonda, sel aastal on neid olnud neli või viis äh, kuskil Omaani piiri lähedal ja Seychellide lähedal ning loomulikult kui me, aga kui me tahame laiendada seda piirkonda, siis on meil tarvis ka rohkem laevasid, seega me peame selle väga põhjalikult läbi arutama. kui me täiendavaid vahendeid ei saa, siis ei ole mingit mõtet seda valdko-, seda kaitsealust ala laiendada, sest et see ei paranda kaitset siia selle aasta alguses kaaperdati kaks Egiptuse laeva väljaspool meie kaitsealust ala, nii et seda ei ole liiga palju juhtunud. kui ma, me jätkame jätkuvalt oma tööd ning teavitame Euroopa Liitu ja kodanikke sellest, kuidas me meie töö edasi areneb, hoolimata sellest, et meile esitatakse väga palju ja väga konkureerivaid nõudeid, siis me püüame toetada kõiki valdkondi nii palju kui vähegi võimalik ja pöörata tähelepanu ka Somaali kaluritele ja nende vajadustele ja nõuetele. nüüd ajaloolised suunad piraatluse arengus. Äh, ma pean ütlema, et teatav üleminek geograafilise piirkonna vahetus on toimunud, sest nagu ma juba ütlesin, Aadeni laht on olnud suhteliselt vaikne, aga piraadid, ka nemad muudavad oma taktikat. nagu ma juba ütlesin, varem inimesed Je Jeemenist põgenesid äh, äh, Jeemenist äh, põgenesid äh, inimesed nad ning olid mõnda aega piraadid, aga see on nüüd muutunud me peame ikkagi tagama, et kõik organisatsioonid teevad omavahel väga tõsist koostööd, et nad teevad koostööd Somaali ja Jeemeni võimudega ning kui tekivad mingisugused ekstreemsused, kui tekib humanitaarkatastroofilaadne olukord, siis loomulikult on eelkõige ta toe, vaja toetada inimesi, tagada nende ellujäämine, aga see, et kakskümmend neli tuhat inimest soovib Somaaliast emigreerida, äh, see näitab, kui keeruline ja raske on elu Somaalias ning me peame midagi tegema selleks, et Somaali kodanikud ei sooviks enam piraatideks hakata ning seda peab Euroopa Liit kasutama, püüdma neid igal moel toetada kusjuures ilma Aadeni lahte läbimata ei ole eriti võimalik Punasest merest pääseda India ookeani, seega see piirkond on just see, kus kohas tuleb pidevalt piraatide vastu võidelda, seal peaks meie kohalolek alati säilima. keegi tõstab puudutas Atalanta tõhususe, võttes arvesse piraatide, piraatluses toimuvaid sisemisi muutusi, siis ma arvan, et kõikide, kõikide organisatsioonide ühine töö, olgu see siis Atalanta, NATO või ükskõik missugune teine, nad kõik pa-, tegutsevad selles suunas, nad pööravad tähelepanu eh, piraatluse siseselt toimuvatele muudatustele ning kokkuvõttes ka minu missioon täidab seda ülesannet nii, et ma arvan, et selles küsimuses me tuleme asjadega toimu, toime ja ma arvan, et põhjal saame seda edasi arutada järgmiste kõnelejatega, kes võib-olla tunnevad seda valdkonda paremini ning lõpetuseks, miks laevad ei registreeri ennast, ma tahaksin isegi seda teada. meil on olnud arutelusid suurte, suurte ettevõtetega, suured tuntud laevanduskompaniid registreerivad end alati, meil on just probleem väiksematega, kuid asi on siin teataval määral ka öö, äh, kuludest, sellepärast et see registreerimine toob kaasa täiendavaid kulusid ja ja kokkuvõttes võib öelda, et väga palju on põhjusi, miks nad ei registreeri, mõned laevad ei ole kindlustatud, nad ei soovi täiendavat kulu täiendava kindlustamisega, nii et on igasuguseid põhjuseid, miks väikesed ettevõtted ja ma rõhutan just nimelt väikesed laevandusettevõtted ei registreeri oma laevasid, aga me igal juhul püüame selles suunas edasi töötada. mis aga puudutab nüüd inimõigustest kinnipidamist, Euroopa Liit on pööranud sellele suurt tähelepanu ning me toetame pidevalt Keenia võime vasta-, vajalike administratiivvahenditega ja nii edasi. ning saavutame selles osas ka tulemusi. niisiis kõikidel ülaltoodud põhjustel ma arvan, et ma ei saa küll kolme aasta, kuu pärast öelda, et nüüd on kõik, piraatlusega on asjad ühel pool. ei, nii see küll ei ole, eks piraatlus toimub ikka, aga meie katsume selle vastu võidelda, olgu see siis mina või, või kalandusorganisatsioonid või kommertslaevandusorganisatsioonid, aga oluline on, et meil on paigas rutiinid, et me paneme paika, kus on risk kõige kõrgem, kus kohas me peame tegutsema ning võtame kõikvõimalikud ettevahe, ettevaatusabinõud, vähendamaks riske nii palju kui võimalik ning loodetavasti kõige selle tulemusel piraatlus väheneb. Euh, suur tänu tänase ettekande ja ka vastuste eest küsimustele. enne kui lahkute, võib-olla soovib veel sõna esimesse Simson ning samuti äh, Alan Kadek, sest et meie arutelu on ju ühisarutelu, palun. ma teen lühidalt, ma tahaksin samuti tänada kontradmirali tema ettekande ja vastuste eest ja sooviksin korrata lihtsalt seda, mida ma juba alguses ütlesin. kui tema arvab, et me saame kuidagigi aidata, näiteks äh, kaubalaevade osas oleme me selleks loomulikult valmis. ja teie võite alati meiega ühendust võtta. eriti, mis puudutab probleeme kaubalaevade registreerimisega jah, aitäh. ma tahaksin äh, samuti tänada kontraadmiral Hudsonit, ma usun, et see arvamuste vahetus oli väga huvipakkuv ja vajalik. mis puudutab täpsemalt kalalaevu, siis äh, ma näen, et äh, erinevate sätete vaheline kooskõlastatus on tagatud, samuti te rääkisite sellest, et paljudel riikidel on omad meetmed võetud, Hispaania, Prantsusmaa näiteks see kaistav äh, ala on tohutult suur äh, Atalanta operatsiooni raames ja see ei ole sugugi kerge, kuid mul on siiski ka üks konkreetne palve ja siin ma igati äh, nõustun eelpoolt sõna võtnud kolleegi kartustega. nimelt, kas võib juhtuda, et kalalaevad, mis on niivõrd haavatavad ja pidevalt selles piirkonnas, et nad saaks lisada sellesse kolmandasse kategooriasse ehk eriti haavatavate laevade hulka, aitäh. ja dialoog teie komisjoniga loomulikult jätkub ja me töötame ka selle aspekti kallal. ma oleksin väga rahul, kui teie komisjon külastaks Northwoodis meie staapi. et te näeksite tõesti täpselt, kuidas me tegutseme, et te näeksite, et me anname tõesti oma parima selle tööstusharu toetuseks. me igal juhul ootame teid. Euh, quelques... suur tänu veel ja nüüd on äh, mõne minuti päeva pärast hakkame äh, selle probleemiga veelgi tõsisemalt tegelema. nüüd aga mõneminutiline paus ja veel kord suur aitäh kontraadmiralile.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 speak first, just yeah. to say where we, where we are. Bien, chers collègues, nous reprenons. kallid kolleegid, jätkame tööga ja Somaalia teemaga ning arutame seda laiemalt. me rääkisime enne piraatlusest, kuid lisaks, lisaks piraatlusele äh, me teame, et Somaalias on olukord väga ebastabiilne. Te teate ka, et arutelud on käimas nõukogus ning arutatakse seda, kas on asjakohane läbi viia seal operatsioon toetamaks ja koolitamaks Somaalia üleminekuvalitsuse politseijõude see ongi see teema, mida me tahaksime nüüd arutada. esmalt saab sõna härra Hartsel, kes on siis äh, Rootsi esindaja mm, poli-, äh, ning seejärel saab äh, sõna härra kindral Pierre-Michel Joana ning härra Roger Moore. palun esmalt siis sõna härra Hartselile Thank you so much and, and first of all uh, a big thank you for suur tänu, suur tänu ka selle eest, et ähm, mul on võimalus teie istungil siin täna osaleda. ja samuti ka õnnesoovid väga hea ajastuse puhul, võttes arvesse, et kaitseministrid arutavad sama küsimust homme. mis puudutab Somaaliat, siis ilmselgelt on olemas selge side ka äh, eelmise aruteluga siin, ehk siis piraatluse vastase võitluse operatsioon Atalantaga. nagu admiral kinnitas, siis kui me saame kuidagi aidata kaasast äh, Somaalia stabiliseerimisele, siis mõjub see positiivselt ka nende missioonile loomulikult, kui me räägime sellest praegusest teemast ehk mida Euroopa Liit võiks Somaalias järgmisena ette võtta, siis on see teema laiem kui pelgalt piraatluse vastane võitlus. juba paar kuud on meil olukord, kus öö, äh, tööle on hakanud üleminekuvalitsus, kellega me saame koostööd teha ja kes vajab öö, edasi tegutsemiseks meie toetust. kui nüüd rääkida nõukogu aruteludest, siis eelmise aprilli doonorite konverents oli üheks oluliseks alguspunktiks. tollel konverentsil ja pärastistel aruteludel selgus, selgus äh, hästi, et Euroopa Liit tunneb vajadust kiiresti tegutseda. see puudutab ka meie suhteid rahvusvaheliste teiste doonoritega, nagu te teate, meie missioon töötab kohapeal juba pikemat aega aga ka ÜRO ja USA on üles näidanud huvi midagi koos ette võtta. esimene samm, mis astuti pärast aprilli doonorite konverentsi. oli see, et juulis võttis nõukogu vastu oma järeldused. see tähendas siis, et need olid peamiselt sellised äh, eesmärgid, mille Euroopa Liit Somaalia väga keerulise olukorra lahendamiseks on paika pannud. nõukogu järeldused kinnitasid taaskord, et me soovime midagi teha, et me soovime töötada koos partneritega ja, ja võimalikult kiireloomuliselt. samuti öeldakse seal selgelt, et ainuke viis oma eesmärke Euroopa Liidul ja rahvusvahelisel üldsusel äh, saavutada on äh, tegutseda kõikehõlmavalt ehk siis me tegeleme paljude erinevate probleemidega. nõukogu järeldused juulist äh, eelnesid vahetult äh, eesistujamaa äh, nõukogu sekretariaadi ja komisjoni uurimismissioonile. see, see, kuidas me kolmekesi oleme suutnud koos mõelda ja ideesid välja töötada, on olnud väga edukas ja ma arvan ka, et see ühisuurimismissioon, kus me rääkisime kõikide võtmeisikutega, oli ka oluline signaal kõikidele osapooltele, sest selline missioon toimus enne mingisugust Euroopa Liidu kindlat otsust. ehk siis me Euroopa Liidu poolt rääkisime kõikide erinevate partneritega ja mõtlesime, kuidas kõige parem viis oleks edasi tegutseda. nagu te teate, on Euroop-, mängib Euroopa Liit juba praegu Somaalias olulist rolli, me oleme seal suurimaks humanitaarabi andjaks. me osaleme aruteludes rahvusvahelises kontaktgrupis ja töötame nendega tihedalt koos, andmaks ka rahalist abi. mis puudutab nüüd edasisi samme ja kui me vaatame spetsiifiliselt julgeolekusektorit, siis küsimus on, kuidas saavutada suurem julgeolekualane stabiilsus Somaalias. me mõistame selgelt, et ühelt poolt peame me tegutsema kiiresti aga teisalt ka väga targalt. kui me ei tegutse õigesti, siis öö, riskime me raha ja ajakaotusega, aga ka öö, millegi väga meie eesmärkidele vastu töötava juhtumisega. nüüd päev ennem homse homseid kaitseministrite arutelusid, kus peaks paika pandama edasine planeerimisprotsess koolitusmissiooniks, kus koolitatakse siis Somaali julgeolekujõude. siis üsna tõenäoliselt homme võetakse see otsus vastu et me saaksime edasigi tugevdada oma tegutsemisvõimalusi, isegi tihedamas kontaktis sealsete partneritega, keda meil on tarvis edu saavutamiseks. aga selge on see, et homne otsus veel ei tähenda, et me, meie julgeoleku- ja kaitsepoliitika äh, raames äh, seal tegutsema ka hakkame. aga see võimaldab äh, hankida paremat, paremini infot ja olla paremini, paremini kontaktis sealsete partneritega. meil on ühelt poolt DFT-lt tarvis selget, selgeid lubadusi, millist rolli nad mängiksid väljaõppeprotsessis Somaali sõdurite väljaõpetamise kõrval peaks olema nende vast-, kohustus ka DFG eh, eh, ümber ulatuslikumat raamistikku üles ehitada, mis puudutab julgeolekusektorit üldisemalt. me oleme ka Aafrika Liiduga korduvalt läbi rääkinud, eriti mis puudutab Amisoni ja millist rolli nemad võiksid mängida selle väljaõppeprotsessi osas. Nad ju tegutsevad seal kohapeal ja meil ei ole mingisugust mõtet Somaali sõdureid välja õpetada, kui me ei ole kindlad, et need sõdurid tegelikult kaasatakse suuremasse struktuuri, aitamaks üleminekuvalitsust. seda, selleks on meil tarvis Amissoni veel kaks asja, mis puudutab üldisemat poliitilist konteksti ja üleminekuvalitsust. julgeolekukomitee töötab Nairobis, seal on esindatud Euroopa Liit, ÜRO, USA, see on väga oluline öö, areen koostööks üleminekuvalitsusega. nagu ma juba ütlesin, on meil tõesti tarvis, et äh, ka sealne valitsus oleks pühendunud koostööle. samuti saab varsti valmis julgeolekusektori hinnang, mille viib läbi ÜRO USA ja paljude teiste toetusel. loodetavasti annab see meile sellise suurema pildi julgeolekusektori vajadustest. ja ütleb meile, mil-, kuidas me peaksime edasi jõupingutusi jagama omavahel. see aitab meil ka edasi liikuda planeerimise faasis sest siis me näeme tõesti, kuidas meie tegevus sobitub suurde pilti. siinkohal võiksin ma lõpetada. mis puudutab eesistujat, siis jah, meie oleme, meie olukord ongi praegu selline, et me oleme astunud olulisi samme, aga mingeid ametlikke otsuseid pole vastu võetud, olukord on kompleksne, me peame olema ettevaatlikud ja, ja tegutsema targalt, aga samas võimalikult kiiresti. suur tänu! suur tänu, härra Hartsel, Pierre Michel Joana. kas soovite samuti sõna võtta, selgitada, milline on julgeolekuolukord selles piirkonnas? jah, ma ei teagi, kas ma suudan selgitada seda, sellepärast et olukord on äärmiselt keerukas. ja võib-olla oleks natukene liigselt pretensioonikas äh, ütelda, et ma suudan nüüd kõike selgeks rääkida aga ma tahaksin ütelda järgmist. ma tahaksin selgitada, milline on see üldine kontekst, kus me töötame. sest et kas me soovime seda või mitte, kas me tahame osaleda seal või mitte, siis Somaalia julgeolekujõud äh, äh, ikkagi on vaja välja õpetada. seda teeksid siis, äh, seda teeks keegi teine, nii et siin ei ole mõtet üldse poleemikat arendada me peame lähtuma sellest äh, tööst, äh, mida mainiti, ehk siis äh, töörühma hinnanguline aruanne Somaalia julgeoleku olukorra kohta, selle viisid läbi ÜRO, ameeriklased, rahvusvaheline üldsus, osales samuti Euroopa Liidu ekspert ning selle eesmärgiks on siis koostöös äh, somaallastega vaadata, kui kaugele on jõutud äh, Somaalia julgeolekusüsteemi osas. see puudutab siis äh, sõjajõude, kui neid on niimoodi võimalik nimetada ning see puudutab samuti tolli, karistusasutusi, politseid, makse ning kõikide nende aspektide rahastamist seda tööd viiakse läbi nüüd äh, ja see on juba kestnud äh, kolm kuud, viieteistkümnendal augustil tehti sellega algust ja novembri lõpuks tehakse ka soovitused. loodetavasti nende soovitusteni ikkagi jõutakse. esimest korda on minu meelest seda tööd tehtud äh, päris arukalt, nimelt on äh, võetud aluseks äh, kogu julgeolekusüsteem, väga lai lähenemine. koheselt kaasati ka Somaalia võimud. Somaalia võime pidevalt informeeritakse töö edenemisest. ja ma ise olen osalenud koosolekutel, kus tehtud tööd tutvustatakse. Nendel koosolekutel on äh, kohal äh, Somaalia ja kaitseminister, äh, sisejulgeolekuminister, politseiülem, salateenistuste ülem. Mm, nii et te näete, et kõik need inimesed on kaasatud. seega selline osalemisprotsess on käimas. lisaks sellele uurimist on läbi viidud äh, väga laialdaselt, kaasatud on nii palju kui võimalik teisi äh, institutsionaalseid aspekte, kaasatud on samuti kodanikuühiskond, vabaühitused, äh, rahvusvahelised vabaühendused ja teised. nii et võib arvata, et kui tööga lõpule jõudnud, siis lõpuks ometigi on tegemist tulemustega, kui tõesti on tööd korralikult tehtud tegemist tulemustega, äh, mille koostamisse on Somaalia osapool kaasatud. Nad muidugi ei ole sunnitud äh, seda heaks kiitma, kuid nad on osalenud selles ja see tähendab, et äh, nad on valmis selles suunas edasi liikuma. muidugi mõistame, tahame, et need soovitused viidaks ka ellu ning et igas valdkonnas siis tagatakse edu nii sõjaväe osas, karistusasutustes, tollis, politseis. ja siin osaleb siis ka Euroopa Liit hindamismissioonis juba ja samaaegselt aga me tunneme huvi ka soovituste vastu, mis on juba välja töötatud Somaalia sõjavägi, politsei, õigussüsteem, nende aspektide kohta käivad praegused äh, esmased soovitused. ning siin on juba päris pikka aega äh, tööd tehtud. ma ei räägi siin komisjoni tööst, äh, aga tõesti, komisjon on näiteks politsei küsimustes erinevate programmide raames juba tööd alustanud siin muidugi tuleb äh, vaadelda ka piraatluse põhjusi. Neis soovitustes peaks äh, just nimelt äh, selgitama, kuidas võimalikult hästi on, saab kaasata nii rannavalvet, politseid piraatluse vastu võitlemiseks nii et selline esmane tegevuskava on välja kujunemas. sõjajõudude osas on äh, tõesti tööd alustatud, äh, tehtud on äh, kahepoolne algatus, ühest küljest Euroopa Liit, siis Prantsusmaa tegi selle ettepaneku Djiboutis ning teisalt jällegi on meie teiseks osapooleks Aafrika riigid, Uganda, kes on saatnud terve pataljoni Somaalia armeesse ja seega siis äh, ka meiepoolne Somaalia kaitsejõudude väljaõpe on sellega kooskõlas. hindamismissioonis äh, kirjeldatakse äh, seda, millist sõjaväge somaalased soovivad, kuid meie eesmärgiks on välja õpetada üks pataljon. nii et see puudutab võib-olla ainult ühte viiekümnendikku kogu tehtavast tööst teiseks, kui rääkida ainult äh, militaarsetest küsimustest, siis äh, meie missioon on teinud ära päris suure töö, et äh, välja töötada väljaõppeprogrammid Somaalia jõududele. seda tehti Nairobis, seal osalesid ka Briti ohvitserid ning välja tõesti töötati terve väljaõppeprogramm, mis, mis tundub olevat väga hea. tõepoolest, alati võib ju ütelda, kui palju tunde on vaja õppida üht või teist asja, kuid põhimõtteliselt kui midagi konkreetset ette võetakse, siis neist soovitustest ka lähtutakse. ka Aafrika Liit on kaasatud äh, sinna ning äh, selle eesmärgiks on et kogu väljaõpe, mis leiab aset kahepoolsetel alustel või muul moel, lähtuks tegelikult samadest põhimõtetest. et kõik oleks omavahel äh, kooskõlastatud. selles suunas tehakse tööd, seega esmased otsused äh, tõenäoliselt võetakse vastu homsel kohtumisel ja kui otsus on positiivne, siis me jätkame oma planeerimistööga ja vaatame, kuidas täpselt edasi liikuda. nüüd selleks, et äh, tõesti äh, kõik oleks selge, oleme me hindamismissiooniga läbi käinud äh, kogu piirkonna, me oleme külastanud kõiki kriisiga seotud riike, Etioopia, Keenia, mina ise olin Ugandas eelmisel nädalal, Djiboutis käisime, Egiptuses samuti äh, Eritreas olime. samuti viibisime Somaalias, äh, kohtusime kohapeal Somaalia esindajatega, samuti äh, ÜRO esindajatega ja mm, tema ametitega, Aafrika Liidu esindajatega Nairobis siis, Araabia liigaga, Araabia liiganiga ja sellest lähtudes me võime ütelda, et kõik leiavad, et üleminekuvalitsus Somaalias ei ole tõenäoliselt mitte kõige parem võimalikest valitsustest, kuid eh, kas sellist valitsust üldse on olemas Euroopaski näiteks ja muud võimalust praegu ei ole ja seega tuleb siis toime tulla sellega, mis on. teiseks, kõik on nõus, et Amisson, Somaalia missioon on teinud igati rahuldavat tööd. mina leian, et see võiks, tulemused võiks olla veelgi paremad, kuid võttes arvesse, millised vahendid neil on ning et põhimõtteliselt keegi ei soovinud üldse Somaaliasse minna, siis oleks äh, suhteliselt silmakirjalik äh, kõvasti kriteeri-, kritiseerida neid äh, missiooni osas, mille tulemused on kõige tähtsad ja lisaks sellele me peame toetama Somaalia jõude mitte selleks, et nad äh, võidaksid tagasi territooriumi, mida nad ei kontrolli praegu, vaid selleks, et äh, valitsusel oleks võimalus äh, riiki üles ehitada ja võidelda, võidelda selle ainsa ohu vastu tegelikult, mis selles riigis valitseb, ehk siis õhtul magama minnes ei ole keegi kindel, et hommikul üles tõustes endiselt elus oldakse nii et äh, me peame tagama selle, et valitsus saaks oma tõelist tööd teha ja nad ei peaks muretsema selle eest, kas nende elu on ohus või mitte. Eritrea visiidi kohta veel, tegemist on äh, ainsa riigiga, mille seisukohad on väga karmid Somaalia osas. me kohtusime Eritrea presidendiga, kohtumine kestis kaks äh, tundi ja veerand ja tundus, et tal oli soov tõesti asju arutada, Ameerika äh, Ühendriikide saadikuga pole ta kohtunud viimase kahe aasta jooksul, kuid äh, tundub, et tegemist oli erandiga, seda ei tohiks üle hinnata, kuid sellest hoolimata tundub, et äh, Eritrea tunnustab, et olgugi, et äh, üleminekuvalitsus on nende silmis hullem, kõige hullem sellest, mis üldse olla võimalik, siis on nad äh, loobunud sellest ideest, mis eelmisel nädalal veel kõlama jäi, et äh, see valitsus tuleb Somaaliast äh, välja ajada. teiseks aga kritiseerisid nad väga kõvasti Amisomi. ja nad ei tahtnud, et Amisom lahkuks, aga soovisid, et Amisom oleks vähem partisanlik. ei ole üldse keeruline mõista, kust oht tuleb äh, nii et äh, põhimõtteliselt äh, nüüd on võimalik edasi liikuda, tööd on võimalik jätkata. Uganda esindajad, kellega kohtusime, ütlesid väga selgelt, et nemad jäävad Somaaliasse nii kauaks sisse kui vaja. Nad on võtnud endale kohustuseks toetada väljaõppe vallas Somaalia julgeolekujõude Amisomi osas samuti nad toetavad seda operatsiooni, nad on äh, Nad on seisukohal, et tuleb hästi välja valida juba äh, väljaõppekandidaadid ja enne Mogadishusse tagasisaatmist tuleb äh, tagada, et nende oskused oleksid asjakohased ning lisaks sellele on vaja ka struktuuri, mis neid juhiks, et et neil oleks ka logistika olemas ja et neile makstakse. nii et äh, siin on kaks võimalust, meil kas Uganda äh, laseme tegutseda ja sellisel juhul nad siis tõesti tegutsevad nii, nagu äh,, nagu nad soovivad, muidugi teised toetavad neid äh,, ameeriklased ja ka rahastamine käib sinna juurde, või siis teiseks äh, plaanime nendega koostööd äh, läbi viia väljaspool Somaaliat äh, ja siin siis oleks meil võimalik rõhutada neid teemasid, mis on meile südamelähedased ning me osaleksime aktiivsemalt koolituse erinevates aspektides, nagu näiteks inimõiguste osas või siis äh, teatud äh, väeosade väljaõppes ma ei teagi, mis nüüd edasi saab, kui üleminekuvalitsusel oleks võimalik vastata kõikidele nõuetele ning kui nad saaksid meie ette hakkama, siis oleks kõik väga selge, kuid nende edu ei ole sugugi tagatud praegu, aga kui me midagi ei tee, siis äh, võib-olla ei juhtu ka siin midagi. sellega ma tahaksingi lõpetada, tõesti, ja lisaks sellele on veel üks raske aspekt Mogadishus on tagatud üleminekuvalitsuse julgeolek endise miilitsa poolelt. tegemist on tegelikult sõjaväe vastutavate isikutega ehk siis äh, sõjapealikega ning kui me miskit teeme ja Uganda on juba sellega algust teinud, siis me peame üleminekuvalitsuse puhul tagama, et uued väljaõppe saanud üksused äh, lähtuksid ka uutest kriteeriumitest ja ja et äh, nad ei tekitaks muret endistes sõjapealikes, kes praegu kohapeal on ning et äh, ei tekiks kohalike seas tunnet, et nad on kõrvale jäetud ning et nad lahkuksid koha pealt kogu oma pagasi ja relvadega. nii et siin on vaja tõesti vägagi ettevaatlikult seda küsimust lahendada suur tänu, kindral ning härra Moor komisjonist nüüd ja seejärel arutelu. Yes, thank you, I could. aitäh. mina võin lühidalt anda ülevaate, kuidas komisjon panustab sellesse ettevõtmisesse. algatuseks tahaksin öelda, et Ida- ja Lõuna-Aafrika riikidega meie igapäevases suhtluses tekitab piraatlus väga suurt muret, väga suurt majandus, väga suur majand-, majanduslik mõju on sellel ning need riigid on nii ehk naa äärmiselt haavatavad, kuna seal on pidev majanduskriis. nii et äh, piraatlus ei ole mitte ainult meie laevadele probleemiks, aga see on probleemiks ka nendele riikidele ja nendele riik, nende riikide majandustele lähenemine piraatlusele on tõesti äh, kahesuunaline. esiteks piiramine ja esiteks piiramine ja lõpuks ärakaotamine. Äh, komisjon toetab operatsiooni Atalanta. Nad, me oleme aidanud neil läbi rääkida erinevaid kokkuleppeid, samuti ka osaliselt finantseerida leppeid äh, Seychellide ja Keeniaga, võimaldamaks äh, piraatluses kahtlustatavaid kinni pidada ning nende üle kohut mõista. mis puudutab aga piraatluse täielikku elimineerimist, siis nii nagu juba on mitmeid kordi seletatud, selleks tuleb töötada nii maismaal kui meres, tuleb merel, tuleb töötada Somaalias, tuleb Somaalias luua korralikult funktsioneeriv riik, mis peab kinni õigusriigi põhimõtetest ja kus valitseb demokraatia. kusjuures Somaalia ei vasta mitte ühelegi neist kriteeriumeist hetkel. niisiis, komisjoni töö Somaalias on eelkõige riigi ehitamine. riigi ehitamine minu arvates on midagi niisugust, et eelkõige riik peab olema asi, mida inimesed tun-, tunnetavad, kuid praegusel hetkel Somaalias ei ole võimalik tunnetada riigi olemasolu, seal on tegu pigem kaosega. riigi loomiseks on mitmeid telgesid, esimene ning kõige olulisem on poliitiline telg, seejärel arengutelg. riigi kodanikud peavad nägema, et riik teataval määral nendest hoolitseb, et ta pakub riigi kodanikele mingisuguseid elementaarseid teenuseid, mida kõigil on õigus oma riigilt oodata, siis loomulikult julgeolek, julgeolek on väga oluline ja siis neljas asi on piirkondlik mõõde, sellepärast et Somaalia asub nii ehk naa väga konfliktialtis piirkonnas. Somaalia poolsaarel on erinevaid konfliktipiirkondi. Me oleme, me juba kuulsime erinevatest missioonidest, mis seal piirkonnas on ning kõige viimane missioon, mis viis meid Eritreasse, püüdis leida võimalust Eritread kaasata lahenduse leidmisse. komisjoni töö selles piirkonnas e, arengu osas loomulikult on arenguküsimused meie jaoks väga olulise tähtsusega, nii et arengu küsimusteks on meil kokku kolmesaja miljoni euro eest operatsioone toimumas Somaalia jaoks ning sada viiskümmend miljonit on pühendatud erinevatele arenguoperatsioonidele. finantseering tuleb Euroopa Arengufondist ning ülejäänud finantseerimine tuleb sta-, stabiilsusinstrumendist, siis AMISOM, see on siis Aafrika Liidu missioon Somaalias, see püüab tagada valitsuse, valitsuste julgeoleku ja turvalisuse. humanitaaroperatsioonidesse on hetkel ette nähtud nelikümmend neli miljonit eurot. nii et tegelikult, kuid tegelikult oleme me isegi rohkem saanud, saavutanud humanitaarvallas, nii et tegelikult on humanitaarvallale pühendatud peaaegu sama palju raha kui arengus, arenguküsimustele. tegeleme haldusküsimustega, hariduse küsimustega, administratiivküsimustega. mis puudutab haldust, siis eelkõige on meil õigusriigi programmi elluviimine, seda nimetas ka kindral Joanna, sellele on kulutatud ette nähtud kolmsada miljonit eurot, teeme koostööd äh, politsei ning erinevate riigiametitega, rajame võimekusi ning püüame ka maksta palka nendes valdkondades töötajatele ning kõige sellega me oleme üsna edukad olnud. kokku on meil kakskümmend üheksa projekti, umbes sada kuuskümmend seitse miljonit eurot on ette nähtud nende jaoks ning need projektid on jagatud Somaali kolme piirkonna vahel. hariduse vallas on meil viisteist programmi, nelikümmend kuus miljonit eurot ning see, need programmid on koondunud rohkem Kesk- ja Lõuna-Somaaliasse, sest et seal, sest et teistes piirkondades tundub, et haridusprogrammid ei ole praegu väga asjakohased, kuna seal ei ole piisavalt turvalisust ja julgeolekut tagatud. üheksateist arendusprogrammi neljakümne kahe miljoni euroga kokku on meil ka ning nüüd tekib küsimus, kuidas saab komisjon üldse tegutseda ja projekte ellu viia nendes val-, niisugustes riikides, kus kohas ei ole valitsust, kus valitsus ei saa tegutseda, aga sellepärast ongi tarvis tegeleda riigi rajamisega, sellepärast et et valitsused ei ole olnud piisavalt, piisavalt tõhusad kodanikele riigi teenuste pakkumisega ning seetõttu peame me, osa neid teenuseid on pakkunud äh, vabaühendused ja valitsusvälised organisatsioonid. paljudes Somaalia piirkondades on juba tükimat aega olnud vaakum, sellepärast et valitsust lihtsalt ei ole ning on ka innustatud meid minema just nendesse piirkondadesse, kus riigi rajamine võib-olla saaks olema kõige tõhusam. komisjoni programmid Somaalia jaoks, sellesse on ühinenud kuus liikmesriiki pluss Norra. me katsume koos programme läbi viia ning aastas on Somaalia jaoks eraldatud umbes kolmsada miljonit eurot, millest sada viiskümmend miljonit tuleb Euroopa Liidust, millest kaheksakümmend viis miljonit tuleb Euroopa Komisjonilt. ma arvan, et ma siinkohal lõpetangi ning olen valmis vastama küsimustele, aitäh! suur aitäh! ja enne, kui annan sõna kolleegidele saalist, siis ma tahaksin äh, ise vastata sellele küsimusele, mis puudutab Puntlandi ja Somaaliat. sest et äh, siin tundub, et teatud äh, piirkonnad on äh, rahumeelsemad, stabiilsemad kui teised. kas üleminekuvalitsuse puhul ning kinni pidades nende piirkondade staatusest kas on võimalik nendele üksustele ka toet-, lootma jääda ja kas on võimalik nende üksuste alusel väljaõpet välja viia küll Somaalia territooriumil? või on see täiesti mõeldamatu? ning teine küsimus puudutab Eritread ja seda väga huvitavat kohtumist, millest te rääkisite. mitmeski mõttes Eritread peavad teised selle piirkonna riigid tihtilugu pahanduse tekitajaks, mitte aga niivõrd stabiliseerivaks jõuks Somaalias. kindral Joanna, te mainisite ka seda ja rääkisite sellest väga ettevaatlikult. kas tegemist on seal nüüd äh, struktuurse poliitilise pikaajalise muutusega või mitte, kas te võiksite selle juurde veel tagasi tulla? ning ma sooviksin samuti teada, millised on need programmid, äh, mida komisjon viib läbi koos Eritreaga nüüd aga proua Brandner, palun saalist. jah, suur tänu. J'ai euh, deux questions et euh, je dois être honnête. mul on kaks küsimust ja ma pean ausalt tunnistama, et äh, tegelikult äsjased äh, sõnavõtud ei rahustanud mind ning ei veennud mind selles, et äh, uue missiooni läbiviimine selles piirkonnas oleks õigustatud. ma ei ole endiselt väga veendunud selles, mis on Euroopa missiooni lisandväärtuseks, võib-olla välja arvatud äh, inimõiguste edendamine siin või seal. ma ei tea, kas äh, on mõtet kogu nii suurt äh, missiooni läbi viia. nii et kõik need argumendid mind ei veennud praegu. ja ma tahaksin esitada samuti küsimuse, sest et ma sain aru, et selles osas, mis puudutab politseid, siis komisjon teeb väga palju sellest, aga kui me räägime julgeolekusektorist, siis me räägime ikkagi sõjaväelastest. ja siin me räägime ka väljaõppest sõjaväepersonalile. julgeolek on aga väga lai mõiste, nagu te ütlesite, ka uurimus käsitleb seda laialt. aga need koolitatavad või väljaõpet saavad isikud, kas nad on lõpuks ikkagi sõjaväelased või siis on tegemist ka politseinike ja teistega? ja veel, kuidas te soov-, saate tagada, et pärast, kui neile on, inimestele on makstud, nad ka selle süsteemi heaks töötama jäävad. tegelikult äh, ma ei mõista, kuidas kõik see on korraldatud, ehk te saaksite natukene detailsemalt sellel peatuda, sellepärast et minu meelest on see väga oluline missiooni edukuse seisukohalt. ning lõpetuseks meil ei ole endiselt neljasadat inimest äh, Afganistani missiooni jaoks see on ikkagi Euroopa Liidu jaoks prioriteetne missioon. nüüd aga me räägime uue missiooni väljasaatmisest. samas ei ole meil piisavalt juba olemasolevate prioriteetsete missioonide jaoks piisavalt inimesi. nii et ma ei tea, kas see on õige strateegia või võib-olla me peaksime ikkagi oma prioriteedid esmalt ellu viima ning äh, seda enne, kui me uute meetmetega pihta hakkame sest kõigele lisaks ka teie toolt, poolt toodud argumendid ei ole väga veenvad. aitäh, härra Kultieri, veel üks küsimus. suur tänu. ma pean ütlema omalt poolt, et olles nüüd ära kuulanud sõnavõtud, on ka mul veel teatud kahtlusi ka mina oleksin soovinud, et natukene detailsemalt teatud aspekte kirjeldataks. muidugi mõiste, ka meie oleme seda näinud, nägime need, seda ka eelmise, selle koosoleku esimese poole jooksul, kui siin oli kontradmiral me näeme, et tuleb küll võidelda piraatluse vastu, kuid tegelikult tuleb võidelda ka põhjuste endi vastu ning siin on vaja Euroopa Liidu tegevust suurendada, tõhustada Somaalias. samas aga ei ole jällegi kahtlusi, et tegemist on olukorraga, kus julgeolekuprobleemid on väga tõsised ja sellest tulenevalt on tekkinud olukord, kus on väga keerukas valitsust moodustada ning riiki rajada. nüüd aga nende kolme missiooni osas mandaat. praegu on alles heakskiitmisel äh, see, nende missioonide sisu ja lõpptulemusena on ikkagi väga raske mõista, mil määral taoline missioon suudab tagada tingimused, mis äh, paremad tingimused, sellepärast et protsessid on juba ju käiku lükatud koha peal. Nende programmide raames ma sooviksin teada samuti äh, mis on selle programmi ja kahepoolsete programmide vaheline seos Euroopa Liidu ning Somaalia vahel? ja üldisemalt julgeolekunõuded samuti, äh, millised nad on selle valitsuse puhul. kuidas meie praegune missioon saaks äh, tagada vajalike tingimuste loomist ja kuidas ta saaks tagada, et Somaalia julgeolekujõude töö oleks tõhusam ning kuidas poliitilises mastaabis hinnatakse Somaalia perspektiive, tasakaalustatust, suhteid ka üleminekuvalitsuse ja piirkondlike juhtide vahel? aitäh! härra Püdikohver. suur tänu, eh, ma tahaksin esitada ka omalt poolt eh, paar küsimust ja ma pean ütlema, et ka mina olen skeptiline. ma ei saanud päris hästi aru, mida ikkagi homme ministrid ette võtavad, kas nad otsustavad midagi või nad valmistavad mingi otsuse ette või soovivad nad siis äh, arutada üldiselt äh, otsuse vastuvõtmist, nii et mis homme üldse toimub? ja teiseks ma sain aru niimoodi, et selles osas, äh, mis puudutab kasutatavaid vahendeid, siis me tahame tagada julgeolekujõudude väljaõppe, aga ma ei mõistnud, mis on selle poliitiline eesmärk ja milline on ette nähtud ajakava. ja kui me selliseid kohtuseid, kohustusi endale võtame, siis äh, mis on oodatavad tulemused? lisaks sellele ma ei saanud päris hästi aru, mida teeb Prantsuse Vabariik julgeolekujõudude väljaõppel ja miks Euroopa Liit peab veel kõigele lisaks siin äh, sekkuma. mis on selle põhjuseks, miks me ei saa lihtsalt jääda selle juurde, et Prantsuse Vabariik peab oma programmi edukalt lõpule viima ning Euroopa Liidul on teisi prioriteete. samuti ma ei ole hästi aru saanud sellest millised on meie ootused äh, stabiilsuse tagamisel ja seda toetades meie, lähtudes meie abist üleminekuvalitsusele. härra Joana ütles äh, päris otse, et äh, julgeolekuvalitsusel me võime oma abi pakkuda, aga kui nad ei soovi seda, siis nad ei ole sunnitud seda vastu võtma, aga kas me saame üldse niimoodi oma abi peale sundida neile? ning äh, me teeme seda praegu sõjaväelise kohaloleku kaudu. aitäh, palun, sõna on teile. okei okay, um,. I start out trying to uh, give some answers to, to the different question that were raised. ma sooviksin nüüd vastata erinevatele küsimustele, mis siin tõstatati. ma loomulikult tean ka, et kindral Joanna ja Roger saavad vastata ülejäänud küsimustele kõigepealt Somaalimaa ja Puntlandi äh, küsimus. siit, see on seotud selle üldisema küsimusega, et mida me peaksime Somaalias ette võtma, et edukad olla me peame seega vaatama seda üldist konteksti kui me näeme, et üleminekuvalitsus on täitmas oma kohustusi julgeolekusektoris ja väljaõppes, siis peame me nendega koostöös tagama ka, et nad jätkavad ka poliitilist leppimisprotsessi. siin on loomulikult ka erinevad mõõtmed, kõigepealt on probleemid lõunas, aga siis eh, on probleeme ka keskvalitsuse suhetes Somaalimaa ja Puntlandiga. kui nüüd vaadata, mida meie saame väljaõppe osas ette võtta, siis me ei kavatse seda teha ainult kas Puntlandis või Somaalimaal. erinevatel põhjustel, kaasa arvatud turvapõhjustel, peame me seda tegema mujal aga nagu öeldud, kui me räägime siin meie jõupingutustest julgeolekusektori ülesehitamisel äh, Somaalias, tuleb arvesse võtta üldisemat konteksti. mis puudutab äh, Euroopa Liidu abi ja selle lisaväärtust, ja inimõiguste aspektide kaasamist näiteks väljaõppesse, siis see on täiesti õige, seda ei tohiks alahinnata. on oluline, et sellised aspektid oleks meie igasuguse tegevuse osaks, noorte somaali laste puhul tuleb tagada, et neid õpetatakse välja mitte ainult püssi laskma, vaid ka nägema oma üldisemaid kohustusi ja inimõigused on siin väga olulised. aga Euroopa Liiduna on meil ka potentsiaal äh, jällegi panna see julgeolekualane väljaõpe suuremasse konteksti. meil on tarvis luua erinevate osapooltega partnerlus äh, näiteks Euroopa Liiduga meil on selleks palju võimalusi, võttes arvesse, et kõigepealt Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu vaheline partnerlus on vägagi tugev. teisalt, äh, teiseks äh, ka Amissomi toetame me praegu. ja kui me ehitame neid suhteid üles, peame me tõesti tagama, et me võtame arvesse kõiki aspekte kõigepealt tuleb siis eh, eh, väljaõpe ette valmistada, siis tegeleda väljaõppe endaga ja siis tagada, et väljaõpet kasutatakse õigesti. Roger mainis seda, mida me üldisemalt teeme eh, julgeolekusektoris koostöös vahevalitsusega, ehk siis institutsioonide ülesehitamine. see on valitsuse jaoks vägagi oluline ja me peame valitsusel aitama ka julgeolekusektoris tõesti institutsioonide tööd parandada. oluline oleks tagada, et väljaõppe lõppedes meie tegevus tegelikult aitab stabiilsusele kaasa. aga me saame teha nii mõndagi veel, siin mainiti ka makseid ka sellega tuleb tegeleda. meil on erinevaid võimalusi, osasid neist on juba ära proovitud, osad on alles planeerimisfaasis. USA teeb praegu jõu, jõupingutusi selleks, et PricewaterhouseCoopersi öö, äh, öö, organisatsioon Nairobis töötaks korralikult, et nad, äh, nad suudaksid tõesti meie maksete toimimist korralikult kontrollida. ja tagada, et meie rahad jõuavad tõesti nendele, kellele nad on mõeldud. Euroopa Liit peab tegelema ka jätkutegevusega ja meil on selleks suurepärane võimalus eriti võttes arvesse, millist rolli me juba praegu Somaalias ja selles ri-, regioonis üldisemalt mängime me teeme, peame tegema tihedat koostööd äh, vahevalitsusega, et seda mehhanismi korralikult ka kasutada. mis puudutab ministrite võimalikku homset otsust, siis siin me räägime kriisijuhtimise kontseptsioonist endast, see peaks olema siis see esimene samm edasises äh, planeerimisfaasis ESTP-s see ei tähenda, et otsus oleks juba missiooni lansseerimiseks tehtud. see pigem aitab kaasa kõige tõhusa, võimalikult tõhusamale planeerimisele. lõpetuseks küsimus meie ressursside suunamise kohta ja näiteks meie personali kohta Afganistanis, see on minu peaministri jaoks ja paljude teistegi ministrite jaoks väga oluline. välisminister Pilt koos härra Solanaga on teinud jõupingutusi EU-Poli töö parandamiseks Afganistanis. sama kehtib ka paljude teiste missioonide kohta. suurem osa meie kaitsejulgeolekupoliitika missioonidest äh, kannatavad personaliprobleemide käes. Äh, probleemiks on siin ka, et kuidas me kasutame oma ressursse oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks ja teiseks on näiteks Afganistani personaliprobleemid, suurem osa nendest inimestest on politseinikud. seega ei saa teatud sihtotstarbelisi ressursse teises kontekstis võib-olla kasutada. sellega ma praegu lõpetaksin kindral Joana, palun. Euh, ma sooviksin lisada, et me ei äh, tee seda missiooni lihtsalt heast, äh, heast meelest ja seetõttu, et see meile meeldib on võetud vastu teatud otsuseid, mis on viinud selleni, et äh, me oleme pidanud vaatama, mida me saame teha, et seda üleminekuvalitsust toetada. me oleme üritanud lähtuda sellest, äh, mida tehakse rahvusvahelises kontekstis, esmalt ÜRO juhtimise all ja teiseks need ettepanekud on tehtud äh, koos Aafrika Liiduga, nii partnerluse raames, mis meil on Aafrika Liiduga julgeoleku ja rahu tagamisel. tegemist ei ole lihtsalt mingi väikese Euroopa missiooni saatmisega Aafrikasse. ei, me soovime Amisomiga teha tihedat koostööd, teisisõnu siis teha koostööd oma Aafrika kolleegidega koha peal ja seda selleks, et ei oleks äh, arusaamistes erinevusi ega ka väljaõppes erinevusi ega ka selles osas, mida me teeme ja soovime teha. partnerluse raames me üritame võimalikult optimaalselt ära kasutatud tada äh, rahalisi vahendeid, mis näiteks Aafrika Liit on eraldanud äh, rahu tagamisel ja me üritame kasutada neid vahendeid selleks, et toetada Aafrika Liitu olukorra stabiliseerimisel Somaalias. seega siis äh, tegemist on tõesti koostööga Aafrika Liiduga. taoline missioon ei ole vastuolus kahepoolsete algatustega. nii palju, kui meie teame, on eesmärgiks just nimelt kõik algatused, olgu nad kahe- või mitmepoolsed, koondada ning seada ühised eesmärgid. teisisõnu, siis me töötaksime hindamismissiooni poolt tehtud soovituste raames, mis on ka Somaalia üleminekuvalitsus heaks kiitnud. kõik sellised väikesed sammud aitavad eh, siis ühise eesmärgi saavutamisele kaasa. Eh, Djiboutis on Prantsuse eh, nii-öelda mõneski mõttes eksperimentaalne algatus praegu käimas prantslased ise ka Euroopa Liit on siit teatud õppetunde saanud, nimelt tuleb muuta väljaõppe programmi ja teiseks äh, tuleb esmalt tihedas koostöös somaalastega ette valmistada see, kuidas toimitakse ning teiseks tuleb tagada ka väljaõppe jätkutegevus, kui need sõdurid on Somaaliasse tagasi läinud siis äh, tuleb äh, jälgida, mis toimub, sellepärast et kui me saadame sinna kaheksasada sõdurit äh, mingisugusesse üksusesse, kus neid ei toetata, siis on see täiesti vastutöötav. seega on järelevalve oluline, aga me ei saa sellist jätkutegevust läbi viies praegu sellepärast, et Somaalias ei ole ühtegi eurooplast. samuti ei ole Somaalias välja arvatud tõesti haruharva koha peal mingeid rahvusvahelisi organisatsioone, ainsad, kellega me saame praegu usalduslikku koostööd edendada, seal on meie Aafrika Liidu partnerid. seega siis tuleb äh, selekteerida, hinnata, samuti meditsiini aspektid on olulised, tuleb äh, välja selgitada, kes on alalised, kes mitte, ning tuleb vaadata, kuidas nad siis lülitada hiljem Somaalia üksustesse ja kõike seda tuleb muidugi teha koostöös Somaalia võimudega. me oleme väga pikalt peaministritega äh, ja ka Somaalia ministritega arutanud seda, kuidas äh, edasi liikuda, nemad sooviksid väljaõpet anda koha peal, mis tundub igati õigustatud olevat, kuid nad äh, tunnistavad, et võttes arvesse julgeolekutingimusi, see ei ole äh, võimalik ja seega tuleb neid koolitada väljaspool ja seejärel tuleb nad siis uuesti lülitada äh, Somaalia jõudude koosseisu. võib-olla Puntlandis on võimalik seda teha hiljem, kus siis äh, selle üksuse juhid äh, võib-olla nõustuvad väljaõpet läbi viima. ma tahtsin lihtsalt mainida ennist ka seda, et nüüd, mis puudutab koolituse või väljaõppe toimumist ja kiirust, siis tuleb tagada, et uute ja vanade segunemine leiaks aset paindlikult, et ei tekiks mingisugust vastutöötavat efekti. nüüd, mis puudutab palkade väljamaksmist, siis seda juba mainiti, on erinevaid äh, finantsmehhanisme, mida me uurime ja mida ühed või teised on juba katsetanud, hiinlased, ameeriklased näiteks kasutavad Pricewaterhouse and Cooperit me võime ka teisi lahendusi kaaluda. siin on aga kaks probleemi, esmalt on vaja vahendeid. praegu Euroopa Liit ei saa sõjaväelaste palku maksta, see ei ole võimalik me võime kahepoolsetele panustele lootma jääda, kuid see sõltub teie heast tahtest muidugi. on teisi partnereid, kes rahastavad nagu ameeriklased, liibüalased. kuid tegemist on sellega, et tuleb maksta Äh, ligikaudu miljon dollarit kuus sõja äh, julgeolekujõududele. me peame samuti tagama, et need, kes raha annavad, ei anna seda mitte mil-, et see raha läheb õigesse kohta. ja teiseks tuleb tagada, et sõdurid selle raha ka kätte saaks ja seda on samuti väga raske teha, me ei saa seda teha üleminekuvalitsuse asemel seda seetõttu, et me ei ole seal kohapeal ja me peame samuti ju kinni pidama nende suveräänsusest. me aga peame tagama, et kasutatav mehhanism oleks võimalik lä-, võimalikult läbipaistev, niisama lihtne see ka ei ole. Äh, somaalased, äh, nende nimed on kõik Yusuf, Abdallah, äh, Abdullah ja nii edasi, seal on neli-viis võimalust ja see ei ole eriti lihtne nende vahel vahet teha prantslased on oma poolt algatusi teinud, tundub, et nad ei soovi jätkata, välja arvatud juhul, kui äh, ka Euroopa Liit sekkub. kui Euroopa Liit ei sekku, siis äh, prantslased tõenäoliselt ei jätka oma missiooniga või vähemalt mitte praegustel tingimustel. ja nagu ma ennist ütlesin, miks Euroopa Liit peaks sekkuma, siis seda seetõttu, et me toetame Amissomi, mis toetab jällegi üleminekuvalitsust ja mulle tundub, et see lihtsalt on kooskõlas meievahelise partnerlusega. see aga sõltub muidugi Euroopa ja liikmesriikide esindajate otsustest. nüüd võrreldes olukorda Afganistaniga, siis jah, tegemist on probleemiga aga mul ei ole vastust, ma ei usu, et meil oleks vahenditest puudu Euroopa äh, liikmesriikide sõjavägedes, vaid pigem tahtest oma vahendeid kasutada ühe või teise operatsiooni raames. kuid julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonid kukuvad läbi, kui piisavalt äh, palju liikmesriike ei rahasta seda. ma Kongos äh, viisin läbi kolme aasta jooksul julgeolekusektori reformi, meil oli pidi olema algselt kuuskümmend ohvitseri, kunagi ei olnud neid rohkem kui nelikümmend. nii see paraku on. suur tänu ja palun, härra direktor. suur tänu, mul on äh, kaks asja, mida puudutada. esiteks konkreetne küsimus Eritrea kohta. Eritrea on üsna äh, erinev teema, sest nii nagu ma juba enne ütlesin, see on väga oluline teema ja piirkondlike sidemete tõttu on ta väga tõsiselt seotud ning Eritreaga seonduv poliitika ei tohiks anda mitte lühi, vaid pikaajalisi tulemisi. samas aga see kaasamise poliitika annab huvitavaid tulemusi ja huvitavaid võimalusi. viimasel komisjoni visiidil ütles Eritrea, et nad on huvitatud Somaalia vallas Euroopa Liiduga koostööd tegema. kui mingisugust soovi Eritrea poolt on näha, siis me peame igal juhul püüdma nendega koostööd teha, mitte nende vastu töötada ja sellega asju hullemaks teha. meie arengukoostööst praegusel hetkel on meil sada kolmkümmend miljonit eurot kuueaastasesse arenguprogrammi Eritreaga ning aga Somaali poolsaare jaoks on meil kaks miljardit eurot, nii et Eritreale on eraldisi tegelikult oluliselt vähem ning see on nii ka seetõttu, et Eritreasse abi ja vahendite toimetamine on väga keeruline ning seetõttu me püüame neile anda siis vähem vahendeid, aga tagada, et need on korralikult neile edastatud. Eritreale andav abi jääb kümne ja kahekümne miljoni euro vahe, miljoni euro vahele igal aastal, peamiselt äh, toiduabi, kuid ka kuid ka haridusprogrammid. toiduabi valdkonda jääb siis toidu ja samuti väetiste toimetamine ning infrastruktuuride toetamine. nüüd ma püüaksin vastata küsimusele, mis on julgeolekujõudude väljaõpetamise poliitiline põhjus minu arust me oleme juba öelnud, et kui me soovime piraatlusega võidelda, siis me peame ka tegelema riigi rajamisega, aga riiki on võimalik rajada ainult turvalises õhkkonnas. nii et julgeolekujõugude, jõudude väljaõpetamine peaks tagama turvalise keskkonna, milles saab üldse riiki ehitada. Aafrika Liidu osas ma tuletaksin meelde teile, et Aafrika Liit, see on ainult väga lühiajaline lahendus kui Aafrika Liit otsustas, et nad sekkuvad, nad tegid seda mõni aasta tagasi, siis nad kohe ütlesid, et tegu on lühiajalise sekkumisega, nad ei planeeri pikemas perspektiivis operatsioone. nii et mingisugusel hetkel nad asendatakse. on üsna ebatõenäoline, et ÜRO Somaalias hakkab midagi rohkem ette võtma, nii et julgeolekujõudu tuleb siiski koolitada välja Somaalia julgeoleku tagamiseks, aitäh! aitäh! mul on kaks väga spetsiifilist küsimust, mis puudutab siis seda kolmesada isikut. ma olen pisut segaduses, kui palju politseinikuid, kui palju, missugusesse kategooriasse kuuluvaid isikuid, missuguses valdkonnas saavad välja, hakkavad väljaõpet saama ning teine küsimus, miks, miks prantslased ei jätka? prantslaste osas ma ei tea, kas siin on prantslasi kohapeal, kes oskaksid vastata, aga nüüd äh, meie sihtmärk. see sihtmärk sõltub võib-olla annan jah võimaluse äh, prantslastele esmalt vastata. kas siin ei ole tõesti ühtegi prantslast, äh, sellisel juhul edastage siis see küsimus. kuid äh, nüüd see sihtmärk. siis mõni kuu tagasi Somaalia võimud kaheksa kuud tagasi nähti ette viie tuhande meheline julgeolekuüksus ning kümne tuhande meheline politseiüksus nüüd see töörühm, mis tegeleb julgeoleku hindamisega, ei ole veel tööga lõpule jõudnud ja järeldusi teinud. me arvame, et esmalt võib-olla me räägime siin kuuest-seitsmest tuhandest sõjaväelasest ja kümnest tuhandest äh, politseinikust, keda oleks siis vaja üleminekuvalitsuse julgeoleku tagamiseks. Mogadishus praegu on äh, kaks tuhat seitsesada tuhat sõjaväelast ligikaudu. ning muidugi on vaja täiendada neid jõude. prantslased on välja õpet andnud viiesajale, kuuesajale sõdurile, ugandalased kaheksasada nelikümmend kaks ja praegu tõenäoliselt kaks tuhat, kaks tuhat viissada sõjaväelast on vaja veel välja koolitada. see siis puudutab seda, mida teevad ugandalased ning teised partnerid, kus ka Euroopa võiks osaleda. see missioon ei ole väga suur, sellepärast et põhimõtteliselt on kaks või kolm pataljoni veel, kuhu siis igasse ühte kuulub kaheksasada meest ja need no,, neile tuleks väljaõpet anda ligikaudu kuue kuu jooksul ja põhimõtteliselt me peaksime väljaõppega seeläbi lõpule jõudnud, muidugi tuleb ta, äh, leida lahendused ka varustuse küsimustes, palgaküsimustes, toitlustamise osas. kuid me räägime praegu ligikaudu kahest tuhandest. seda on, oleks vaja ka veel täpsustada. Eritrea küsimus, kas ma vastasin ennist? Eritrea osas ma ei ole tõesti suur spetsialist, kuid eh, kas tegemist on strukturaalse poliitilise muutusega või mitte, keegi ei oska praegu ennustada seda. ma võin lihtsalt lisada, et see, kuidas meid vastu võeti ning eh, kohtumise pikkus ja toon näitas, et neil oli vaja rääkida neist asjust ja teiseks, see on küll minupoolne tõlgendus kuid nad eh, si-, neid siiski ähvardavad eh, ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonid ja nad üritavad oma õigust kaitsta. ning kolmandaks tundus neile äh, tekitab suuremat muret väga ebastabiilne Sudaan, mitte niivõrd Somaalia. leiame, et see riik sarnaneb natuke Põhja-Koreaga, kus ma pole, pole küll kunagi viibinud, või Albaaniaga, kus ma omal ajal äh, käisin. tegemist on ju juba kümme aastat kestnud isoleeritusega ja võib-olla nad üritavad leida mingit väljapääsu. kahjuks tundub, et nad on kõik uksed praegu kinni löönud. seda nii Aafrika Liidu kui rahvusvahelise üldsuse suunal. ja võib-olla nad üritavad praegu dialoogi uuesti hoogustada. kas tegemist on manipulatsiooniga, võib-olla see jääb püsima nii või mitte, eks paistab kuid see on ikkagi parem kui see, kui uks täiesti kinni lüüakse. ja kui tsiteeritakse seda, mida ütles äh, Eritrea suursaadik nimelt, et üleminekuvalitsus Somaalias on ebaseaduslik ning tegemist on rahvusvahelise üldsuse loominguga, mida toetab Aafrika Liidu sõjavägi ja mille eesmärgiks on võidelda Somaalia rahva vastu, see muidugi ei olnud üldse asjakohane. aitäh! nii palju siis äh, praegu pran-, praeguseks vastuseks, homme õhtul on võimalik äh, võib-olla prantslaste ja töö jätkamise osas esitada küsimuse ministrile ning nõukogu eesistujale, kes on siis äh, kohapeal olnud ja kuulnud, mida on räägitud. ma ei oska ka ütelda, kas, millised on täpselt prantslaste koh-, kohustused, kuid ma tean, et on tahe üritada jõupingutusi jagada, seda nii Djiboutis Mm, kus on ju poliitiliseks eesmärgiks toetada Euroop-, Aafrika Liidu poolt algatatud protsessi ja mis kannab ka teatud vilju stabiilsuse saavutamisel poliitilises mastaabis. meil on praegu ajutine üleminekuvalitsus, mis tõesti ei ole täiuslik, kuid tundub siiski, et osapooled toetavad parem, rohkem seda valitsust kui varasemaid moodustatud valitsusi ning äh, siin oleks võimalik äh, võib-olla vaadata, millised on ka meie poliitilised, geopoliitilised prioriteedid, seda võib arutada nõukogus, kuid siiski julgeoleku eesmärgiks on siin vältida seda, et Somaalia, mis on juba äh, väga keerukas olukorras, ei saaks tuleviku Afganistaniks selline sisene ebastabiilsus, mis teatud piirkondades Somaalias on, ei tohiks mingil juhul levida mujale sellega kaasneb ka põgenikevoog äh, kas Keeniasse või Djiboutisse ning äh, see on äärmiselt murettekitav. nii et äh, kogu see problemaatika tekitab muidugi väga palju küsimusi ja siin tuleks vaadata, kas on ikkagi vaja läbi viia seda julgeolekujõudude reformi või mitte Somaalias, nii et need küsimused tõstatuvad selles raamistikus nüüd aga järgmised kõnelejad, palun. Ich finde es sehr gut, Herr Vorsitzender, dass Sie diesen Vergleich äh, Somalia ja ma tervitan seda võrdlust Afganistani ja Somaalia vahel. seda oleks võinud täna siin rohkemgi lahata, aga kas selline vahevalitsuse toetamise strateegia ei tähenda mitte seda, et me paneme panused võimule, millel on eriti veel, veel vähem äh, võimalusi tulevas, tulevikus stabiilsust arendada kui Afganistani praegu vali-, praegune valitsus. Afganistani valitsuse ees on väga keerulised küsimus, äh, probleemid siiski kolmandik inimesi seal osales valimistel, kuigi jah, ma tean, seal oli ka pettuseid ja nii edasi. aga ma kahtlustan, et Somaalias ei ole isi-, võimalik isegi korraldada valimisi, rääkimata sellest, et inimesed sinna üldse tuleksid. niisiis, kui õigustatud on see lootus, et paari tuhande sõduri väljatreenimine aitaks kuidagigi kaasa riigi ülesehitamisele kui sellisele praktilisele ülesehitamisele. Gracias, presidente. No, no había querido intervenir en este debate. aitäh, härra Janes. jah, aitäh, ma võtsin ennast tagasi sellepärast, et mu kolleeg on äh, koordinaator ja ta tegelikult äh, võttis mu sõnad suust, kuid ma ei ole nõus selle kriitikaga, mis, mida mu kolleegid niivõrd tugevalt väljendasid, ma leian, et väga ohtlik oleks loobuda igasugusest tegevusest, sellepärast et tegelikult tegevusetus on kõige hullem alternatiividest Euroopa Liit on sattunud silmitsi olukorraga, mis on tõesti väga keerukas. kuid julgeoleku ja stabiilsuse tagamine Somaalias, Somaalia inimestele ja üritada võidelda piraatluse vastu on tõesti miski, mille nimel tasub vaeva näha me saame kindlasti olukorra arengut veel hinnata ja vaadata, kuid ma tahaksin siin äh, toetada igati meie esimeest selles arutelus. aitäh ja võib-olla lõpetuseks äh, sõna veel komisjonile, palun. Indeed, it is um,, it can be uh.... jah yeah võib-olla väga lühidalt, sest tegemist äh, on tõesti õige küsimusega, kuivõrd legitiimne see valitsus on. ma usun, et siin paar punkti on olulised. esmalt äh, Somaalias on äh, klannide vahelised probleemid väga olulised, seal on mitusada erinevat klanni ning seitsmeteist, kaheksateist viimase aasta jooksul on probleemid väga tõsised olnud komisjon ning teised samuti on üritanud leida seda, kuidas nendele konfliktidele lõpp teha ja mingil määral korda luua selles riigis. ja selleks on vaja mingit liiki valitsust. Te ütlete, et valimisi ei ole võimalik seal läbi viia, kuid praegune valitsus koostati konverentsi tulemuste alusel ja seda toetas ka komisjon, me rahastasime seda osaliselt, see kestis ligikaudu aasta, võib-olla isegi pikemalt ja see konverents äh, koondas esindajad kõikidest äh, klannidest ja ja harudest ning äh, seal arutati valitsuse moodustamise küsimust ja lõpuks nad otsustasid, et kõik klannid peavad olema selles ajutises üleminekuvalitsuses esindatud. ja selle abil oleks siis vaja luua õiguslik kord, kus on võimalik läbi viia valimisi nii et äh, toona siis äh, lepi-, nõustuti selles, et tegemist on legitiimse äh, valitsusega ning seda klannide ning nende harude vaheliste läbirääkimiste alusel. ja eesmärgiks oli siis aja jooksul üha esinduslikumaks muuta see üleminekuvalitsus. nii et mingisugune legitiimsus sellel valitsusel on, olgugi et see ei ole võib-olla kõige ideaalsem ja lisaks sellele muidugi see on ju ainult lühikeseks ajaks mõeldud üleminekuvalitsus, aitäh. jah, aitäh, ma usun, et meil on võimalus seda arutelu veel jätkata ka teiste külalistega ja muudel puhkudel ma tahaksin tänada kõiki, kes täna siin viibisid ja osalesid, samuti äh, tuletan meelde, et ärates poole seitsmest on siis kohtumine Rootsi kaitseministriga ning järgmine